Le, tienes que leer sí. todo, todo eso. Esto, esto sí. Hello, good afternoon. Está bien. Es esto. Okay. Um, we are going... Me... koordinaatorid võtsid vastu järgmised otsused. Um, agenda was adopted, the draft agenda of the PETI meeting. võeti vastu üheksateistkümnenda veebruari äh, otsused kaheksa, kuus, viis aastast kaks tuhat kaheksateist, üks, kolm, viis aastast kaks tuhat üheksateist, kaheksa, üksteist aastast kaks tuhat seitseteist ja kõik need lähevad siis äh, täiskogu istungile ning kiireloomulist menetlust äh, rakendatakse üks, üks, viis, kuus, kaks tuhat üheksateistkümne puhul, üks, null, neli, kolm, kaks tuhat üheksateist puhul ning üks, viis, null, kolm, kaks tuhat üheksateist puhul ning need petitsioonid lähevad äh, siis samuti veebruarikuisesse päevakorda ning äh, järgmine petitsioon andi, anti üle IC, ICR-ile, PCR-ile ning leiti ka, et äh, ülejäänud petitsioonid tuleb üle anda sotsiaaldemokraatidele ja me kiitsime heaks eduaruande aastast kaks tuhat üheksateist. leiti ka, et meil tuleb äh, koostada Ahveti ja Inda raport, mis puudutab äh, siis äh, tulevasi suhteid Ühendkuningriigiga. ja see ülesanne anti Rahvapartei fraktsioonile. otsustati ka, et me peaksime ko-, läbi viima kaks faktide tuvastamise missiooni kahe tuhande kahekümnenda aasta teisel poolel. kõigepealt siis ühte Saksamaa noorsookeskusesse ja teiseks eh, Hispaanias Baski piirkonda. ja me peame taotlema luba ka selleks, et eh, viia läbi visiit USA-sse, kus me saaksime rääkida eh, sellest, mida USA on ette võtnud maksuõiguse alal ja me peaksime seda tegema juulis, kui see on võimalik ning lisaks äh, siis võeti teadmiseks visiit äh, Bulgaariasse. koordinaatorid kiitsid äh, heaks Trani ja Beti ühiskuulamise, mis puudutab tarbijaõiguste kaitset lennundussektoris. koordinaatorid saadavad selle kohta info Beti sekretäriaadile ning me otsustasime võtta vastu ka otsuse töötuba teaduse kohta, seda tehakse veebruaris ning koordinaatorid on on äh, võtnud äh, siis teadmiseks äh, senised edukad sammud ja ka selle, et eelarvekomisjoni esimees saatis meile kirja kolmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist ning et iga-aastase eelarve kaks tuhat kakskümmend üks kohta ei koostata arvamust ja me kavatseme läbi viia ka uurimise, mis puudutab Euroopa Liidu raha kasutamist võitluses vaesusega üle Euroopa Liidu ja samuti siis ka käsitleda ettepanekut, mis puudutab loomade heaolu transpordi ajal. mis puudutab aastast kaks tuhat kakskümmend üks, eh, siis eh, võetakse vastu vastav töökava ja mis puudutab vaidlustatud eh, soovitusi mis äh, on siis äh, numbritega kuussada kolmkümmend üks, kuussada kolmkümmend kolm, seitsesada kolmkümmend kaheksa ja seitsesada kaheksakümmend aastast kaks tuhat üheksateist, siis need äh, võeti vastu uute numbrite all. ja lisaks võeti vastu teised ettepanekud, nii nagu Renew need välja oli pakkunud ja eh, jäetakse avatuks petitsioonid kolmsada kaheksakümmend üheksa, kaheksasada kuuskümmend seitse, kaheksa, üks, null, üks, üks, neli, kuus, eh, kaks, kuus, viis, eh, kaks, üks, kolm aastast kaks tuhat üheksateist ning lõpuks nõustusid petitsioonikomisjoni koordinaatorid lõpetama petitsiooni number sada neli aastast kaks tuhat üheksateist. sellega on siis lõppenud ülevaade koordinaatorite tööst ja me läheme edasi esimese äh, sisulise päevakorrapunktiga praegusest ähm, päevaosast ehk siis punktiga kakskümmend viis, ma lähen edasi hispaania keeles. petitsioon tuhat ükssada neliteist murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Soome kodanik MS koerte väidetava julma kohtlemise kohta Küprosel. petitsiooni esitaja on kohal, tere tulemast äh, petikomisjoni. Teil on viis minutit oma petitsiooni esitamiseks ja siis äh, kuulame Euroopa Komisjoni ja siis petitsioonide komisjoni esindajaid ja siis on teil kaks minutit kokkuvõtete tegemiseks. aitäh, teil on sõna. It's uh,, uh it's not here ah.. Ah, okei okay., okei okay,, I am so sorry I.... ma arvasin, et võib-olla on mõned petitsioonide esindajatest kohal. annan nüüd sõna Euroopa Komisjonile. Kirsti Maharen. jaa, schönen guten Tag. Äh, tere päevast, aga ja suur aitäh et te andsite komisjonile võimaluse meie seisukohti tutvustada, äh, anda teile natukene taustainfot. petitsioon puudutab loomade eh, eh, julma kohtlemist, eriti jahikoerte julma kohtlemist Küprosel ja tahaksin teid teavitada sellest, et, et loomade heaolu on eh, midagi sellist, mis ei ole Euroopa Liidu pädevuses. tegemist on valdkonnaga, mis on ainuüksi liikmesriikide pädevuses Euroopa Liidu toimimise leping, äh, täpsemalt artikkel kolmteist, äh, kohustab liikmesriike äh, hoolitsema loomade heaolu eest teatavates Euroopa Liidu poliitika valdkondades otsustatud arvestades ja äh, artikkel kolmteist ei anna Euroopa Liidule mitte mingisugust õiguslikku alust äh, loomakaitsealaste reeglite ühtlustamiseks. Sorry, sure <laughs> Thank you. Should I repeat? no okay.. kõneleja küsib, kas ta peaks kordama, kuna talle tehti märkus, et ta räägib liiga kiiresti. Euroopa Liidu organid ähm, peavad neid pädevusi, mis neile lepingutega on antud, järgima ja ei tohi oma pädevuspiire ületada. ei, sellel kaalutlusel ei saa komisjon konkreetse petitsiooni osas mingeid meetmeid rakendada. Euroopa Liidu tasandil kehtivad koduloomade jaoks, ei kehti koduloomade jaoks mitte mingisuguseid eh, muid eeskirju peale tervishoiualaste ees, eeskirjade ja meil on eeskirjad, eh, eh, neid eeskirju tuleb siis täita niisiis äh, kokkuvõtteks tahaksin veel kord öelda, et äh, arvestades neid piiratud õiguslikke võimalusi, mis Euroopa Komisjonil on, on äh, koerte heaolu ja nende pidamistingimused midagi, mis on liikmesriikide ainupädevuses, aitäh. suur aitäh, nüüd saab saavad sõna kolleegid äh, meie komisjonist, kas keegi soovib sõna? ei. pärast komisjoni ärakuulamist. vabandust, ma ei näinud teid, proua Ždanuka. proua Ždanuka uh,. Äh, so... niisiis komisjon ütleb oma vastuses, et Euroopa Liidul puudub pädevus selle küsimusega tegelemiseks. sest tegemist on küsimusega, mis on liikmesriikide ainupädevuses. aga me teame ju ikkagi, et on olemas alusleping, kus on ka vastav artikkel. ja see on siis Euroopa Nõukogu instrument, Euroopa konventsioon koduloomade kaitseks millele on alla kirjutanud ka kaheksateist Euroopa Liidu liikmesriiki. seetõttu tundub mulle, et meil on ikkagi võimalik seda küsimust uurida, Euroopa Komisjon saaks arvestada ka selle konventsiooniga, kui ta neid petitsioone uurib ma tahaksin rõhutada, et äh, neid petitsioone on rohkem kui üks, neid on mitu ja need tulevad erinevatest riikidest ja seetõttu võiksime me seda küsimust vaadata ikkagi selle pilguga, kuidas äh, see instrument Euroopa Nõukogu tasandil toimib ja mida on siis äh, seal järeldatud, kuidas on selle toimimist hinnatud. ja me saame siis kontrollida, kuidas äh, seiremehhanism toimib, kuidas äh, valvatakse selle järele, et konventsiooni täidetakse erinevates liikmesriikides. sellisel juhul on meil ikkagi võimalik hinnata selle probleemi piiriülest aspekti ja tõstatada see ka Euroopa Liidu tasandil täpsemalt Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni tasandil. ma teen ettepaneku, et me ei suleks veel seda petitsiooni, vaid paluksime Euroopa Komisjonil jätkata uurimist. sest meil on ju võimalik võtta ühendust Euroopa Nõukoguga uh,. Officials who, who are responsible for, for implementation of this convention ja siis me saame vaadata, kuidas seda konventsiooni täidetakse. Perfecto, como no hay ninguna. suur aitäh. kuna ühtegi teist sõnasoovijat pole selles küsimuses, siis äh, ettepanek oleks äh, jätta see avatuks ja paluda komisjonilt, et meid äh, teavitatakse neist küsimustest kas ma võin küsimuse esitada? kas te olete petsi-, petitsiooni esitaja? kas te olete selle petitsiooni esitaja? ei, siis peame jätkama. Te esitati ühe teise petitsiooni. Te saate sõna siis, kui teie kord tuleb. ehk siis see petitsioon, millest me praegu rääkisime, jätame selle avatuks et komisjon meid teavitaks äh, koerte kohtlemise küsimuses. järgmine petitsioon on tuhat kaheksasada kuuskümmend kaheksa murd kaks tuhat neliteist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Wolfgang Arnold hulkuvate koerte hävitamise lõpetamise kohta Rumeenias ning selle koht-, sarnane on ka petitsioon number tuhat nelisada kaheksakümmend neli murd kaks tuhat kuusteist meil on esitanud Mircea, Mircea Serbanoi hulkuvate loomade väärkohtlemise kohta Rumeenias. Äh, kohal on Maria Vassi, kes tutvustab seda äh, petitsiooni, nii et tere tulemast, teil on viis minutit aega selleks, et neid petitsioone tutvustada ning hiljem kuulame ära teised komisjoni liikmed ja teil on siis aega petitsioon kokku võtta. Bine v-am găsit! Mă adresez dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cu... Tere! Ma soovin teie poole pöörduda, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud ja teile öelda, et äh, meil on väga hea meel, et me siin oleme. ja me täname teid selle eest, et olete meid siia kutsunud. kõigepealt tahaksin teile öelda, et ma olen ühe föderatsiooni esindaja. ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaks käsitleb ka sotsiaalpoliitikat ning äh, annab kõigile Euroopa Liidu kodanike, kodanikele õiguse inimväärikale elule. ja ähm, kodutuid koeri käsitlev poliitika on seotud Euroopa Liidu poliitikatega, sest ähm, praegu on ju aasta kaks tuhat kakskümmend, me oleme vabad inimesed, meil on inimväärikus, me elame head ja ilusat elu ning ei saa ju lubada, et äh, loomad endiselt kannatavad see, kuidas ähm, kuidas me saaksime rääkida sellest, et meil siin Euroopa Liidus on heaolu, kui me endiselt näeme, et tänavatel kannatavad halvasti koheldud koerad. Rumeenias on see nii. ma ei taha teid äh, solvata sellega, et räägin sellest, mis on iseenesestmõistetav, kuid äh, soovin teile ikkagi näidata seda, kui julmalt koheldakse koeri Rumeenias meil ei ole selliseid äh, võimalusi Rumeenias äh, probleemi lahendamiseks, mida me saaksime rakendada üksi. Euroopa Liit ju räägib, äh, vähemalt rääkis vanasti. ja ma väga loodan, et Euroopa Parlament ei hakka seda kordama, et Euroopa Liit ei ole pädev ini-, loom-, loomade kannatusega tegelema. loomulikult on Euroopa Parlament pädev, sest kui me kirjutasime alla liitumislepingule siis äh, oli seal kirjas, et meile langeb osaks äh, füüsiline emotsionaalne heaolu, mida me saame nautida koos oma perekondadega, kuid see ei ole ju võimalik, kui me vaatame enda ümber ringi ja näeme sellist äh, julmust, mida koerte vastu toime pannakse ma pöördun Euroopa Parlamendi saadikute poole ja ütlen teile, te peate avama silmad nägema seda, kui äh, julm on meie ümber elu ja te ei tohiks öelda, et teil ei ole äh, selleks äh, pädevust. ning et pole vahet, kas loomad on terved või haiged, sellepärast et paljud ettevõtjad võtavad võtavad raha selle eest, et kodutuid koeri hukata. Nad püüavad need loomad tänavatelt kinni ja tapavad nad ära ning äh, tundub, et äh, keegi ei saa neid loomi aidata, sest äh, puudub ühenduse õigus, mis seda reguleeriks, kuid Rumeenial liikmesriigina ei ole ka piisavalt tõhusaid meetmeid, mis võimaldaksid juristidel tuua loomi hukkavad kurjategijad kohtu ette. sel põhjusel tahaksin ma, et teie tänaksite Jumalat selle eest, et äh, te olete ise õnnelikud, teie elus on kõik korras, äh, kuid äh, see tähendab ka seda, et peaksite mõtlema loomade kannatusele. me peaksime ülistama Prantsusmaad ja Portugali, kes on öelnud, et inimene, et loom on samuti õiguslikus mõttes isik sest äh, Prantsusmaa on loomade hukkamise äh, keelanud, kuid Saksamaa, Iirimaa, Tšehhi Vabariik, Hispaania, Portugal ja teised riigid on ju samuti Euroopa Liidu liikmesriigid, kes äh, peaksid saama, mis peaksid tagama ähm, nii inimestele kui loomadele samaväärse heaolutunde. Rumeenias oleme me väga uhked selle üle, et me oleme Euroopa Liidu kodanikud. aga kolme nädala eest suri Kristina Topetško, üks ajakirjanik ja ta suri sellepärast, et nii nagu paljud, paljud teised inimesed hoolitses kodutute koerte eest, et kompenseerida õiguslike ja sotsiaalsete kaitsemeetmete puudumist ja aidata loomi siis omaalgatuslikult. see naine tundis tõelist hingepiina, kui ta vaatas loomade kannatusi. mul on kahju, et ma ei saa teile kõiki neid pilte näidata, mis ma kaasa võtsin. Neid pilte on palju, samuti on väga palju filme, mida võiksite vaadata ning ma tänan teid mulle eraldatud aja eest mõelge neile pädevustele, mis teil olemas on. kindlasti on olemas õiguslik alus, mis lubaks teil tegutseda. PETi komisjon peaks ikkagi midagi ette võtma ning kohustama liikmesriike looma selles vallas õigusloomet. Te ei ela ju isolee-, isolatsioonis, ka loomad vajavad kaitset inimeste ja loomade heaolu tuleb kuidagi omavahel lepitada, aitäh. nüüd äh, saab äh, Kirsten Voorhagen sõna, kes esindab tervishoiu peadirektoraati. aitäh, äh, aitäh petitsiooni esindajale ja selle tutvustajale. ma saan põhimõtteliselt korrata seda, mida ma juba ütlesin. komisjon on teadlik sellest, et olukord äh, loomakaitsega ja hulkuvate koertega on Rumeenias problemaatiline. ja pärast seda, mida te siin just kirjeldasite, on see kindlasti väga problemaatiline, see olukord. aga ma pean kordama seda, mida ma juba ütlesin äh, hulkuvate koerte heaelu äh, ei ole Euroopa Liidu tasandil reguleeritud ja Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust õiguslikku alust, et neid eeskirju siin vastu võeta, vastu võtta. tegemist on eh, liikmesriikide ainupädevusse kuuluva küsimusega. lubage mul artiklit kolmteist, millele ma siin juba viitasin, eh, meelde tuletada, tegemist on siis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga kolmteist, tsiteeriksin seda artiklit, et Äh, see sisaldab ähm, reegleid ja õiguslikke aluseid tegevuseks, mis puudutab loomade kaitset ja loomade heaolu. artikkel kolmteist ütleb, et äh, Euroopa Liidu poliitika kujundamine ja läbiviimine põllumajanduse valdkonnas, kalanduse valdkonnas, liikluse valdkonnas, ühtse turu valdkonnas, teadusuuringute vallas, tehnoloogia arengu valdkonnas ja kosmose vallas on Euroopa Liidul ja liikmesriikides äh, ühiselt ja loomade äh, heaolu olla, vallas on liikmesriikidel juhtroll seega äh, tuleb arvestada äh, nende eeskirjadega, mis on kehtestatud iseäranis äh, nendega, mis puudutavad loomade kaitset näiteks religioossete riituste käigus, kultuuritraditsioonidega seoses ja nõnda edasi. selline on õiguslik alus, millele me saame õigusloome tegevuses Euroopa Liidu tasandil tugineda ja siin ei ole äh, mitte mingisugust äh, võimalust kuidagi sekkuda hulkuvate koerte küsimuses. Äh, komisjon tegutseb nendes, nendel õiguslikel alustel ja nendes piirides, mis liikmesriigid aluslepingutega on otsustanud ja me ei saa tungida valdkondadesse, mis on liikmesriikide pädevuses Äh, räägiksin lühidalt ka Euroopa Nõukogu soovitusest, äh, mille siin, millele siin samuti viidati. Äh, komisjon ei ole nendele soovitustele oma allkirja andnud, komisjon ei ole liitunud selle dokumendiga, liitunud on liikmesriigid ja seega ei ole ka komisjonil siin mingit õiguslikku alust sekkumiseks komisjon aga tegutseb selles valdkonnas, me toetame äh, organisatsiooni, mis äh, tegeleb äh, rahvusvahelise loomakaitsega ning Euroopa Liit on juhtinud tähelepanu kehtestada koert, koerte populatsiooni kontrolli, hulkuvate koerte populatsiooni jaoks rahvusvahelised standardid. Nendel standarditel äh, oleks oluline roll kohalikele äh, valitsustele just nimelt äh, reeglite kehtestamisel, näiteks mis puudutab koerte elutingimusi, omanikuta koeri ja neid probleeme, mis hulkuvate koertega seonduvad. Need peaks olema siis kohalike äh, valitsuste äh, pädevuses. iga liikmesriik äh, peab otsu-, peab aga ise otsustama, kuidas neid rahvusvahelisi suuniseid oma siseriiklikus õiguses kõige paremini ellu rakendada. Euroopa Komisjon toetab OEE tegevust, samuti liikmesriikide tegevust selle organisatsiooni raames, aga ma tahaksin veel kord rõhutada, meil ei ole mitte mingisuguseid õiguslikke volitusi siin mingeid ettekirjutusi teha. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et eh, hulkuvate koerte heaolu ei ole artikkel kolmteist äh, kohaldamisalas ja see ei äh, allu Euroopa Liidu tasandil kehtestatud reeglitele. komisjonil ei ole õiguslikku alust äh, selles valdkonnas tegutseda, aitäh. Thank you. Now um, has the floor uh, Miss Strugalju. aitäh, proua Strugalju. Yes, thank you very much. jah, suur tänu lugupeetud äh, esinaine. ma tahaksin rõhutada paari aspekti. ma saan täielikult aru seda, mida Euroopa Komisjon meile selgitas nii selle petitsiooni kui eelmise petitsiooni juures ja ilmselt ka järgmise petitsiooni juures, mis tuleb ka Rumeeniast ja samuti puudutab äh, kodutute koerte olukorda, hulkuvate koerte olukorda, aga sellest hoolimata ma tahaksin paari asja rõhutada. kõigepealt äh, see, kuidas me käitume hulkuvate koertega ja üldse loomadega? see küsimus on päris selgelt seotud Euroopa Liidu kodanikuks olemise euroopaliku eluviisiga ning Rumeenia probleemil on kaks tahku. esimene neist on seotud ametiasutustega ja sellega, kuidas nemad oskavad selle probleemiga tegeleda või mida nad selles osas üldse ette võtavad, aga teine on kodanike endi vastutus ja see, kuidas nemad sellesse küsimusse äh, suhtuvad, vähemalt mõned neist. meil on ka selliseid olukordi, kus loomad äh, heidetakse tänavale ja siis äh, hoolitsetakse nende loomade eest äh, ikkagi natuke aega kuskil mujal, seejärel nad satuvad varjupaika ja hukatakse, see on väga keeruline küsimus. sellest hoolimata toetan ma täielikult seda mõtet, et me peaksime petitsiooni ikkagi avatud hoidma ja isegi kui praegu mingit õigusakti ei tule, peaksime me vaatama Euroopa Nõukogu juhiseid ja ma toetan täielikult proua Stanoka ettepanekut, sest proua Stanoka ütles, et seda küsimust tuleks vaadata Euroopa Nõukogu kontekstis, võttes arvesse nende olemasolevat konventsiooni, seetõttu tuleks petitsioon hoida avatuna ja võib-olla küsida ka Rumeenia võimudelt pisut lisainfot, sest ma tõesti ei usu, et kui see probleem lahendatakse julmalt või radikaalsete meetmetega, et siis see meid aitaks. me peame mõtlema ikkagi sellele, milline on vastutustundlik euroopalik käitumine. seda peab mõtlema ka Rumeenia valitsus, võttes arvesse, et me oleme kõik Euroopa Liidu kodanikud, ka need, kes julmusi toime panevad, on Euroopa Liidu kodanikud, aitäh. Благодаря ви, госпожо председател. Немислимо е такова варварство 21 век в страна в Европейския съюз. selline barbaarsus on täiesti uskumatu, see, mida praegu toime pandakse Euroopa Liidu liikmesriikides, on uskumatu. minu koduriik on Bulgaaria ning ka seal piinatakse ja tapetakse loomi. kuigi selle eest peaks olema ette nähtud vanglakaristus Euroopa Komisjon ütleb, et alusleping ei anna neile pädevust selle küsimusega tegeleda. aga kui me räägime lemmikloomadest või saat-, lemmikloomadest, siis peaks olema seda olukorda ikkagi võimalik kontrollida. praegu puudub õiguslik raamistik selleks, et Euroopa Liidus ühtsete normide järgi loomi kaitsta välja arvatud siis, kui me räägime loomadega kauplemisest, kuid äh, lemmikloomad, äh, keda õiguslik raamistik ei kaitse, võivad äh, ennast leida tänavalt ja seejärel juba varjupaigast, kus neid koheldakse julmalt. seetõttu teeme me ettepaneku selleks, et õigusakt ikkagi vastu võtta, kuna praegu koheldakse loomi ebainimlikult ja me ei saa äh, seda lubada, me peame tagama selle, et loomi koheldaks väärikalt ja selleks see petitsioon esitati ka, aitäh. Perfecto, muidugi. suur aitäh. ja järgmisena saab sõna proua Ždanoka uh,. I just. ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida Euroopa Komisjon ütles teise petitsiooni kohta. Te ütlesite et puudub Euroopa-ülene õigusakt ning seetõttu ei ole Euroopa Liidus olemas õigusloomet, mis seda küsimust äh, käsitleks. aga sellest konstateeringust jääb meile väheks, me tahaksime, et Euroopa Komisjon oleks proaktiivsem, sellepärast me ju siin olemegi meie siin petitsioonide komisjonis oleme justkui vahendavaks lüliks kodaniku ja õigusloomelise institutsiooni vahel ja meie eesmärk ongi vastu võtta rohkem, tuua kaasa see, et meil oleks olemas vajalik õigusloome. kui Euroopa Nõukogul on olemas konventsioon, miks siis Euroopa Liit ei võiks astuda sammu samas suunas ja teha ettepanekut uue õigusloomelise akti vastuvõtmiseks? seda ma ju ütlengi. meil on olemas see konventsioon, millele ma viitasin ning äh, selle osalised on kaheksateist liikmesriiki, nende hulgas ka Küpros, Rumeenia ja Leedu, Bulgaaria ja ka Läti, minu koduriik. seega on meil olemas ju kõik võimalused vaadata, kuidas see instrument äh, töötab ja seejärel on meil võimalik vaadata, mida sealt üle võtta oma õigusloomesse Euroopa Liidus. Euroopa Liit on ju Euroopa Inimõiguste konventsiooni osaline. miks me siis ei võiks vaadata, millised on Euroopa Nõukogu teised konventsioonid? eriti, mis puudutab äh, koduloomade kaitse konventsiooni. Thank you, Mr Burk. Brookman. härra Brookman. ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe. aitäh, äh, lugupeetud petitsioonide esitajad. ma arvan, et äh, see mis siin on öeldud, puudutab kõiki neid petitsioone, mis meil päevas on ja me räägime nii tänaval elavatest loomadest, koduloomadest ja, ja teistest, kõik tänased petitsioonid, mis äh, siin on, rõhutavad seda, et meil on ligemale kaheksakümmend tuhat sellist kodu, miljonit sellist kodutut looma. Äh, tahaksin äh, tänada petitsioonide esindajad, siin räägitakse sellest, kuidas jahikoerad elavad kohutavates tingimustest ja räägitakse sellest, kuidas Rumeenias tänaval elavaid koeri kinni püütakse, mürgitatakse. me peaksime eh, midagi tegema, Euroopa Liidu tegevusetus eh, lihtsalt eh, on lubamatu. Bulgaarias samuti kastreeritakse neid kodutuid koeri, siis lastakse nad jällegi tänavatele tagasi ja loomade varjupaiku on lihtsalt liiga vähe. tegem-, on väga tõsise probleemiga ka, mis puudutab teatavate tõugude üle kontrolli kehtestamist. ma arvan, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil ikkagi vastu võtta ka direktiivid või suunised. me me tänaval elavaid loomi koheldakse väga julmalt, nad kannatavad haiguste käes. mõnedes riikides äh, on üritatud lahendust leida, lahenduseks aga ei saa olla nende loomade surm kui meil on tänavatel koerad, siis tuleb selle probleemiga mitte mingi edasi võtta, meil on vaja kastreerimis, vaktsineerimisprojekte, neid tuleb korralikult läbi viia täna keskkonnakomisjonis võeti vasti, vastu oluline resolutsioon, mis puudutas ebaseaduslikku äri kodu, koduloomadega ja Äh, see resolutsioon võimaldab koduloomi paremini registreerida, identifitseerida ja see on ka oluline samm võitluses loomade kaitse eest. Äh, ja ma palun, et me räägiksime Strasbourgis sellest, äh, sellest teemast. aitäh. suur aitäh. kuna rohkem keegi sõna ei soovi, siis ma annan kaheks minutiks sõna petitsiooni esindajale, palun Vă mulțumesc o dată în plus tuturor care sunt... Aitäh! ma tänan kõiki, kes said minu murest aru. ja lubage meenutada järgnevat. resolutsioon kakssada kuusteist aastast kaks tuhat kakskümmend, millega antakse soovitus Euroopa Parlamendile julgustada Euroopa Komisjoni sellele, et nad võtaksid kõik vajalikud äh, meetmed loomade heaolu kaitseks. vabandust, see oli siis resolutsioon aastast kaks tuhat kaksteist, kuid äh, mitte midagi ei ole sellest ajast äh, tehtud, seda soovitust ei ole kuulda võetud. mitte keegi ei takista teil meetmete vastuvõtmist. seega palun ärge meid unustage ärge unustage meie kannatusi ja neid, kes vaatavad praegu jõuetult pealt loomade kannatamist. ja e, peavad tõdema, et Brüssel ei tee midagi, mistõttu ka meie ei saa midagi teha. kui e, teil ei ole praegu õigusloomet, e, siis võtke need õigusaktid ikkagi vastu, teil on selleks pädevus, vaadake läbi meie kirjalikud materjalid, neist ma rääkida ei jõudnud aga kirjalikes materjalides on välja toodud ka mõned soovitused, mida võiks teha, näiteks võiks luua loomapolitsei, mis oleks äh, ametlik äh, asutus. vaadake siis äh, need dokumendid läbi, kui teil on küsimusi, siis palun küsige ja ärge unustage, et äh, selleks, et äh, rumeenlane saaks tõesti olla Euroopa Liidu kodanik, tuleb need probleemid lahendada me ei saa jääda lihtsalt ootama, millal Rumeenia parlamendisaadikud midagi teevad, sest äh, seni ei ole nad selles küsimuses teinud mitte midagi. aga tuleb vaadata, mis äh, meie ümber toimub ja Rumeenias toimuvat äh, analüüsida objektiivselt, nii et me tõesti saaksime olla Euroopa Liidu kodanikud. Te aitasite meid Euroopa Liidu riigiks, aidake meid nüüd ka selle probleemi lahendamisel. sest äh, praegu on loomade kannatused suuremad kui iialgi varem, aitäh! suur aitäh, pärast äh, petitsiooni esitaja ärakuulamist, komisjoni liikmete ärakuulamist äh, on äh, säilitada see petitsioon avatuna ning saadame nõukogule kirja ning äh, kuna on olemas konventsioon, millele on paljud liikmesriigid alla kirjutanud, siis äh, saadame Euroopa Nõukogule selle kirja, teavitades neist kõigist äh, petitsioonidest, mis on seotud loomade väärkohtlemisega, sellega, et ei ole olemas mingisugust Euroopa seadust selle kohta, nii et Euroopa Nõukogu teavitaks Euroopa Liidu Nõukogu, et eh, tehtaks tööd edasi eh, nende loomade tervise ja heaolu nimel ning eh, loodame siis, et ka nõukogu vastab meile otsuste kohta, mida langetada. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on päevakorrapunkt number kakskümmend seitse, nelisada seitsekümmend viis murd kaks tuhat kuusteist, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Gabriela Papadopova mitme loomakaitseühingu nimel neljasaja kuuekümne nelja allkirjaga hulkuvate koerte hooletusse jätmise kohta Bulgaarias. sõna saab petitsiooni esitaja ähm, Marta Georgievale. Teil on viis minutit aega oma petitsiooni tutvustamiseks ning hiljem anname teile kaks minutit aega kokkuvõtte tegemiseks First of all I... lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tänan teid. kõigepealt tänan ma teid selle eest, et mul on võimalik täna siin teiega rääkida ning esitada petitsioon kaheksateistkümne Bulgaaria eh, ühingu nimel, mis tegelevad eh, siis eh, koerte kaitsmisega meie petitsioon sai alguse aastal kaks tuhat kuusteist ja see on seotud sellega, kuidas Bulgaarias äh, hulkuvaid koeri kaitstakse ning sellega, et Bulgaaria võimud ei ole suutnud vastu võtma, võtta meetmeid, äh, mille abil see probleem äh, lahendada, vaid raiskavad selle asemel maksumaksja raha ja probleem aina süveneb. Need, see on siis üks pilt, millega me tahame illustreerida seda, milline on hulkuvate koerte olukord sellistes äh, väikestes, väikeste puuridega varjupaikades elavad tuhanded koerad, kes äh, peavad kannatama alatoitumuse ja nälja all, äh, haigestuvad ja surevad varakult meil on olemas Bulgaaria loomse hea, loomade heaolu eest vastutav amet, Toiduohutusamet, kuid neid see küsimus ei huvita ning äh, Bulgaaria võimud on käitunud vastuolus mitte ainult Bulgaaria riigisisese õigusega, vaid äh, nad äh, tegelikult rikuvad ka Euroopa Liidu aluslepingu artiklit kolmteist, nagu siin korduvalt öeldud. Bulgaaria peab täitma Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad ka toiduohutust ja äh, need küsimused on äh, reguleeritud ka piiriüleselt. me oleme väga rõõmsad selle üle, et aastal kaks tuhat kaheksateist, kui meie petitsiooni siin arutati, toetas enamik poliitilisi fraktsioone meid väga jõuliselt. petitsioonide komisjon äh, suhtus meie petitsiooni positiivselt, kuid tehnilistel põhjustel ei olnud piisavalt aega tulla Euroopa Parlamendil meie juurde visiidile ning seda visiiti ei toimunud kuid äh, probleem on äh, läinud äh, edasi ja muutunud veelgi keerulisemaks ja seda mitte ainult Bulgaarias, vaid ka mujal. selle tõestuseks on näiteks see, et meie petitsioonile on järgnenud Itaalia, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania ja teiste liikmesriikide sarnaseid petitsioone kodanikelt siis nendes riikides. meie riigis on nii, et massiliselt paljundatakse loomi müüakse neid, eh, ehk siis toimub ebaseaduslik tõuaretus, eh, mida keegi ei eh, kontrolli. paljudes Bulgaaria riikides hoitakse koera lihtsalt keti otsas ning ei viida mitte kunagi loomaarsti juurde, neid müüakse internetis ja kui te teete bulgaariakeelse Google'i otsingu, siis näete rohkem kui tuhat viissada vastet, viis tuhat koera on müügil ainuüksi ühel veebileheküljel Äh, nimega äh, Bazaar, kuigi Bulgaaria on Euroopa Liidu liikmesriik. Deutsche Welle viis eelmisel aastal läbi uuringu ja sai teada, et äh, tegelikult on Euroopas miljoneid koeri, mida müüakse täiesti ebaseaduslikult ebaseaduslike tõuaretajate poolt, ennekõike Bulgaarias, Rumeenias ja Ungaris ja neid müüakse internetis ning sissetulek, mida kaubitsejad teenivad, on kakskümmend neli miljardit eurot aastas ehk siis võrreldav narkokaubandusest teenindavate summadega ning äh, Deutsche Welle tegi kindlaks ka selle, et paljud sellised koerad on äärmiselt halva tervisega ja surevad äh, väga kiiresti ja seetõttu me leiamegi, et tegemist on tegelikult ka rahvatervise küsimusega ja üldise ohutusküsimusega ning seda mitte ainult nende riikide jaoks, äh, mis neid koeri nii-öelda toodavad, vaid ka transiitriikide ja vastuvõtvate riikide jaoks ebaseaduslik loomadega kauplemine kindlasti langeb aluslepingu artikli kolmteist alla siis äh, viidi läbi teinegi uurimus, mida kajastas eelmisel aastal BBC ja sealt tuli välja, et Bulgaarias korraldatakse koertevõitlusi, sinna tullakse selleks äh, kõikjalt Euroopast. uurijad ütlesid, et nad on tuvastanud ebaseadusliku koeravõitluse areeni, mis ulatub Ida-Euroopast kuni Ühendkuningriigini, kuid kui Bulgaaria Toiduohutuse Amet ütles oma kirjas, mille ta saatis kaks aastat enne seda uurimust siis vastuseks petitsioonide komisjonile nad ütlesid, et nad on uurinud ebaseaduslikku koerte võitlust, kuid see uurimine on lõpetatud. ning äh, viimasele kirjale, mille petitsioonide komisjon neile saatis, ei vaevanud Toiduohutusamet enam vastama. ma tuletan meelde, et tegemist on ametiga, mis vastutab väga paljude Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise või äh, otsekohaldamise eest. ning äh, me leiame, et et me oleme nüüd ammendanud kõik riigisisesed võimalused, meil ei ole võimalik mitte midagi rohkemat teha Bulgaarias, tegemist on sellise probleemiga, mis kindlasti on üle-euroopaline ning seetõttu me äh, ütleme teile siin Euroopa Parlamendis, kes te olete kodanikule kõige lähemal, et te peaksite ikkagi tulema visiidile Bulgaarias, Bulgaariasse ning äh, survestama ametiasutusi äh, probleemiga tegelema. Te vastutate Ehm, te vastutate ka õigusloome eest ning võiksite vastu võtta resolutsiooni, uue resolutsiooni pärast seda, mille te võtsite vastu juba aastal kaks tuhat kaksteist ja kus te ütlesite, et tuleks äh, luua õigusakt äh, loomade heaolu kaitseks. kuid äh, resolutsioonist jääb väheks, me tahaksime ikkagi näha ka õigusakti, aitäh teile! Thank you very much! aitäh! nüüd annan ma sõna komisjonile härra Kristjan von Haarenile, palun. ja, aitäh. kõigepealt aitäh ka teile teie pühendumuse eest ja ja alustaksin sellega, mida te ütlesite oma viimases lauses Äh, senikaua, kui aluslepingud, mis liikmesriigid on sõlminud, on sellised, nagu nad on, ei ole komisjonil mingit õiguslikku alust ettepaneku tegemiseks. Äh, mida komisjon saab välja pakkuda, on vabatahtlikud meetmed ja OEE-st ma juba rääkisin, on Euroopa Liidu loomakaitseplatvorm, mille komisjon kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal asutas. see platvorm pakub võimalust äh, vahetada kogemusi ja vabatahtlikke algatusi sidusrühmadel ellu viia äh, samuti on olemas äh, ka siis selle raames vabatahtlik kaitseprogramm kasside ja koerte jaoks see digitaalne platvorm äh, töötab praegu välja äh, soovitusi, mis puudutavad äh, tööd siis internetipõhiselt, samuti platv-, internetiplatvormide põhiselt. see soovitus puudutab seda, millele tähelepanu pöörata, kui loomi interneti teel müüakse näiteks, kas nad tulevad eh, eh, heaks kiidetud eh, geenelitest, kas neil on vaktsineerimised tehtud ja sellised asjad nende asjade ellurakendamine, pean seda jällegi kordama, on liikmesriikide pädevuses. komisjon saab siin ainult toetada seda, mida liikmesriigid teevad ja pakkuda erinevaid võimalusi. augustis kaks tuhat kaheksateist võttis komisjon vastu soovituse, mis puudutas internetiplatvorme Ehm, ehm, ja seda, et liikmesriigid peaksid neid kontrollima ja vaatama, kuidas on lugu nende koerte ja kassidega, mida interneti teel müüakse. Ehm, see plaan kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses ka rakendati ellu ja seitseteist liikmesriiki on sellega liitunud ja lisaks vaatlejana ka Šveits mõningad äh, eksimused tulid ka, vead tulid ka välja ja vähemalt äh, ühes liikmesriigis äh, kaasnesid sellega siis ka platvormi jaoks tagajärjed. see komisjoni soovitus on aluseks soovitusele Äh, mis puudutab siis selliste platvormide sisu, mille kallal me praegu siis äh, teeme Euroopa Liidus tööd. ja nagu ma ütlesin, on tegemist vabatahtliku algatusega. nii et, et veel kord, komisjon ei saa siin mingeid õigusakte vastu võtta, aga komisjon on probleemist teadlik ja näeb vaeva oma pädevuse piires selle nimel, et liikmesriike toetada, aitäh Thank you, Mrs. aitäh, härra Saliba, ma räägin malta keeles, te teate, et komisjon tuleb ja ütleb, et ta ei ole kom-, loomakaitse küsimustes pädev, see on arusaadav, aga nagu petitsiooni esindaja meile juba ütles ja ma tahaksin teda isiklikult tänada, et ta nii järjekindel on. ta rääkis meile loomakaubandusest, mis saab alguse Rumee-, Bulgaariast ja teistest liikmesriikidest. ühtse turu vallas Äh, on meil praegu probleem ja äh, komisjon tuleb ja ütleb, et tema saab siin ainult teha soovitusi ja samas on tegemist loomadega, kes lähevad ühest liikmesriigist teise, neid müüakse ühest liikmesriigist teise, see on täiesti lubamatu. minu arvates olen ülim aeg, et komisjon reguleeriks loomade liikumist ja loomade müüki, isegi kui see toimub internetikeskkonnas ma arvan, et komisjon peaks tegema palju enamat kui lihtsalt koostama soovitusi. soovitused tuleb ka ellu rakendada ja komisjon peab hoolitsema selle eest, et need soovitused ka ellu rakendatakse ja seetõttu ma soovin, et see petitsioon jääks avatuks ja loodetavasti komisjon rakendab äh, konkreetsemaid meetmeid, kui toimub loomade müük ühest liikmesriigist teise. aitäh, proua Štanoka aitäh! ma ei taha hakata kordama seda, mida ma juba varem olen öelnud. Äh, olen rääkinud siin võimalusest teha midagi, kasutades ära Euroopa Nõukogu võimalusi, on olemas ju ka seiremehhanismid aga konkreetselt selle peo-, petitsiooniga seoses tahaksin tänada petitsiooni esindajat, tahaksin tänada äh, seda neljasada seitsekümmend kuut inimest, kes äh, selle petitsiooni siia saatsid meie komisjoni. ja äh, tulevase faktide kogumise missiooni liikmena tahaksin väljendada kahetsust selle üle, et meil ei ole võimalik tegeleda selle konkreetse petitsiooniga, aga võib-olla meil õnnestub äh, leida aega teiega Sofias kohtuda. kui see faktide kogumise missioon ikkagi aset leiab, nii et jään ootama tulevast koostööd ja ma siiski loodan, et komisjon tegutseb aktiivsemalt. aitäh härra Radev. aitäh. kallid kolleegid. ma olen veendunud, et see petitsioon peab jääma avatuks. meil on äh, meil on Bulgaarias probleeme lemmikloomadega, samuti tänavaloomadega neid äh, loom, äh, loomi kasvatatakse kasvanduses, pärast visatakse tänavatele. Äh, me oleme teinud väga palju selleks, et probleemi lahendada. viimased loomakaitseseaduse parandused viisid näiteks sisse riikliku tegevuskava ja terve rea meetmeid, mis on suunatud hulkuvate koerte arvu vähendamisele. me oleme eh, paraku ühte, ühtedes kohalikes omavalitsustes tegutsetakse, teistes mitte ja see ei võimalda pidevalt eh, loomade hulka vähendada. Eh, me tahame kõigepealt loomade omanike teadlikkust tõsta selleks, et nad käituksid vastutustundlikumalt ja hoolitseksid rohkem oma loomade eest, samuti tahaksime vähendada hüljatud loomade hulka Äh, kahjuks äh, väga palju loomi hüljatakse äh, ja paljud loomad, kes on juba tänavatel, neile tuleb teha parasiiditõrjet nii, et nende tervis oleks parem ja siis tuleb neile leida kodud. see tähendab, et nad tuleb viia koju tagasi kui hulkuvate koerte äh, arv väheneb, siis on äh, paraku hulkuvate kasside hulk suurenenud. Äh, jah, väga oluline on, et see programm on vastu võetud, kahjuks see võeti vastu liiga hilja ja see on liiga üldine. kohalikud omavalitsused peavad selle ellu viima, ma loodan siiski, et igaüks kohalikes omavalitsuses käitub vastutustundlikult, et tegutsetakse ühiselt ähm, kohalike organisatsioonidega, need organisatsioonid on väga aktiivsed ja ma loodan, et niimoodi õnnestub pidevalt vähendada hulkuvate loomade arvu. Bulgaaria toiduamet eh, on tegelenud eh, hulkuvate koerte probleemiga. Eh, Sofias on hulkuvate koerte arv vähenenud äh, viimastel aastatel kolm korda. Äh, nii et, et ligemale kolme miljoni võrra on aastast kaks tuhat kakskümmend äh, hulkuvate koerte arv vähenenud tahaksin veel kord tänada petitsiooni esindajat selle olulise küsimuse tõstmise eest meil on vaja teha suuri jõupingutusi, et lahendada hüljatud loomade probleeme. teen ettepaneku jätta see petitsioon avatuks selleks, et pädevad Bulgaaria asutused ja Toiduohutuse Amet ja kõik kohalikud omavalitsused saaksid teha jõupingutusi selleks, et alaliselt vähendada hüljatud loomade hulka ja selleks, et nad saaksid leida lahenduse äh, Äh, loomade, äh, lemmikloomade probleemile. me peame jätkama oma kontrollifunktsiooni täitmist ja hoolitsema selle eest, et äh, kõikidest eeskirjadest peetakse kinni, nendest eeskirjadest, mis puudutab loomade heaolu ja mina isiklikult palun, et Euroopa Komisjon looks töörühma et meie töörühm, mis tegeleb äh, loomade kaitsega, mille president ma olen, tõstataks selle teema ja et me looksime ka Euroopa Liidu tasandil õigusraamiku looma, loomade kaitseks ja eriti hüljatud loomade kaitseks. suurepärane. siis ma annan petitsiooni esitajale vabandust, vabandust, vabandust, vabandust. härra Hristov aitäh, lugupeetud э, esinaine. Э, ma arvan, et need pildid, mida me siin nägime ja need faktid, mida meile esitati, on tõesti veenvad äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal võtsime vastu resolutsiooni, kus kutsusime komisjoni üles välja töötama strateegiat äh, kodutute loomade jaoks. Euroopa Liit ei ole osaliseks äh, Euroopa Nõukogu konventsioonile, sellele vaatamata äh, saame me välja tulla algatustega või isegi võtta vastu seadusi selles küsimuses. ettepanek töötada välja õiguslik raamistik on hea ettepanek. hulkuvate koerte probleem iseäranis Bulgaarias on probleem, mis mõnikorda seondub korruptsiooniga ma arvan, et äh, missioon oleks Bulgaarias väga teretulnud. Äh, ma leian, et niimoodi saaks probleeme uurida äh, kõikides nende tahkudes ja samuti ma nõuaksin, et see petitsioon jääks avatuks selleks, et, et me saaksime asjadega edasi minna, aitäh. suurepärane ja kõigepealt saab sõna härra Slavakov.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 Muchísimas gracias. Ahora sí, le toca la peticionaria. nüüd saab küll petitsiooni esitaja kaheks minutiks sõna. Uh, aitäh äh, tahaksin väljendada tänu äh, kõigi saadikute suhtes, kes näida-, on näidanud üles mõistmist selle teema suhtes ja empaatiat. ja ma paluksin teid veel kord, et te korraldaksite faktide kogumise missiooni härra Kristov juba rääkis sellest. härra Sobakovil on küll kahtlusi selle info objektiivsuse osas. tahaksin öelda veel seda, et loomade talumatud kannatused, iseäranis lemmikloomade talumatud kannatused on kahjulik ka Euroopa kodanikele ning eh, Euroopa eh, Komisjon on kodanike ees selles osas võlgu, aitäh! Pues muchísimas gracias de suur aitäh, pärast seda, kui kuulasime repetitsiooni esitaja, täname teda, et ta täna õhtul siia tuli, eh, komisjoni ning meie komisjoni liikmeid, soovitame petitsiooni avatuna hoida ning teeme nagu eelmise petitsiooni nimega, ehk siis juhatusest saadame nõukogule Euroopa Nõukogule edasi kõik need petitsioonid, mis puudutavad äh, koerte heaolu, loomade heaolu, hulkuvate koerte kohtlemist. et äh, äh, meenutataks liikmesriikidele seda konventsiooni, millele nad kõik alla kirjutasid. Lähme järgmise päevakorra juurde. see on petitsioon kaheksakümmend kaks, kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Leedu kodanik kohaliku omavalitsuse poolse väitetava reageerimata jätmisega seoses loomade julma kohtlemisega. petitsioonide esitajad on kohal, ma annan neile viis minutit kõneaega. kas te kavatsete sõna võtta, jah? või ainult üks? niisiis, teil on viis minutit kokku ja siis hiljem on teil kaks minutit veel aega, nii et võite oma aega jaotada nagu soovite. aga viis minutit on alguses, aitäh. Thank you, madam chair. aitäh, lugupeetud saadikud igal aastal Leedu omavalitsused tapavad kümneid tuhandeid hulkuvaid koeri, kasse ja selleks on sõlmitud ettevõtete firmadega nagu Noares, Mirai ja Combeta ja teised. Need kokkulepped hõlmavad enamikku Leedu territooriumist, neid tapmisi rahastatakse maksumaksja rahast meie leedukad nimetame neid loomade koonduslaagriteks, Auschwitzideks ja need äh, ettevõtted väldivad meedia tähelepanu. Te nägite nende loomade fotosid, mis olid petitsioonidele lisatud. Äh, vaatamata äh, avalikkuse vihast ja protestidest on selline tegevus kestnud juba kakskümmend aastat. liikmesriikidel on küll seadused loomakaitse osas ja loomade heaolu osas aga need seadused on kas liiga leebed või neid siis järjekindlalt lihtsalt rikutakse me ei ole nõus äh, komisjoni väitega, et artikkel kolmteist äh, Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, annab liikmesriikidele loomakaitse küsimuses ainupädevuse. endine volinik Andriukaitis me vastates eelmisele PETi komisjoni esinaisele Cecilia Wikströmile, et üks minu poliitilisi prioriteete äh, volinikuna, kes vastutab äh, toidu ja tervise eest, äh, olen ma vägagi teadlik loomade heaolust ja sellest, kui oluline see on Euroopa Liidu kodanike jaoks me teame, et loomade heaolu on äh, teema, mis tõstatub petitsioonide komisjonis ikka ja jälle. Äh, see on teema, mis teeb muret petitsioonide esindajatele Euroopa Liidu kodanikele, loomakaitseorganisatsioonidele. Euroopa Parlament oma resolutsioonis, mis võeti vastu neljandal juulil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, see puudutas Euroopa strateegiat loomakaitse ja loomade heaolu teemal, äh, täheldas, et Euroopa Liidu õigusakte äh, äh, lemmikloomade tervishoiu ja heaolu teemal ei ole olemas ja Euroopa Parlament rõhutas, kuivõrd oluline on, et luuakse Euroopa Liidu õiguslik raamistik loomade heaolu vallas. samuti pakuti välja üksikasjalikud soovitused õigussätesteks, miks tuleks panna sisse loomade heaolu raamseadusesse. Teie väidate midagi vastupidist, kumb see siis nüüd õige on, kumb seisukoht? see on küsimus, millele tuleb leida vastus Äh, äh, the... me palume ka komisjoni, äh, uut komisjoni, mis oma tegevust just alustas, et analüüsitaks põhjalikumalt Euroopa Liidu pädevusi, mis tulenevad artiklist kolmteist liiga palju petitsioone, liiga palju probleeme Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Liidus üldiselt nõuavad siin tegutsemist. me palume, et ei sulgeks seda petitsiooni, vaid rakendaksite meetmeid, mis on vajalikud selleks, et võtta vastu õiguslik raamistik lemmikloomade jaoks, senikaua kui seda ei ole tehtud, ei ole meie Euroopas paremad kui metslased, kes kasse-koeri elusalt põle-, keedavad ja söövad nii äh, Toiduohutuskomisjon on võtnud vastu äh, resolutsiooni, mis puudutab äh, e-, ebaseaduslikku loomadega kauplemist, aga sellest ei piisa, aitäh. Aš norėjau pasakyti, kad e, taip, pas mus žiaurumas su gyvūnais vyksta teis-. väga palju on loomade julma kohtlemist ja õigus aktide tasandil ei tehta selle vastu mitte midagi. seda julma äh, kohtlemist kiidetakse heaks nende lepingute läbi, mis on sõlmitud äh, ettevõtetega. Ehm, te juba ütlesite, et artikkel kolmteist ei käsitle hulkuvaid loomi. meie tahaksime öelda seda, et väga sageli on äh, legaalsus ja moraalsus, kaks eraldi asja. Äh, legaalsust ja inimlikkust ei tohiks niimoodi selektiivselt äh, kohe kohaldada. me teame, et on raske leida sellist õiguslikku raamistikku, mis aitaks meil leida lahendust selle probleemile. ühiskond on nördinud ja me näeme, et me võime liituda paljude liikmesriikidega, kes on samas, samal teemal sõna võtnud, Küpros, Saksamaa, Rumeenia, me kõik äh, oleme samas olukorras. Äh, palun hoidke see petitsioon avatuna, jätkake sellega tegelemist ja nii palju kui võimalik, üritage Äh, kaasata äh, ka need, keda Euroopa Liidu õigusaktid veel ei kaitse, võib-olla siis oleks vaja uut konventsiooni, et kõik need loomad, ma pean siin silmas äh, kasse ja koeri, kes praegu tänaval elavad, oleksid samuti kaitstud. ma saan aru, et tegemist on asjaga, mis on liikmesriigide ainupädevuses, aga me palume, et te avaldaksite samuti mõju tegemist on asjaga, mis on liikmesriikide ainupädevuses ja me paluksime, et te avaldaksite liikmesriikidele survet, et viidaks läbi teatud uurimused. palun ärge seda petitsiooni sulgege ja kaaluge seda edasi ka tulevikus. suur aitäh. nüüd saab sõna komisjon eh, Kirst, proua Kirsten von Haaren rääkida sama juttu. aitäh! Äh, petitsiooni esindajate sissejuhatus jättis äh, mulle mulje, et võib-olla on aru, äh, siin mingi arusaamatus aset leidnud. artikkel kolmteist alusleping annab õigusliku aluse Äh, Euroopa Liidu reeglitele, loomakaitsele, aga ainult nendes valdkondades, mis selles artiklis on üles loetletud, aga need valdkonnad ei hõlma äh, hulkuvate loomade kaitset. artikkel kolmteist äh, loomulikult võimaldab Euroopa Liidus loomakaitse eeskirju vastu võtta, aga ainult teistes valdkondades Äh, või teistes poliitikavaldkondades, ma vabandan. Äh, koduloomad äh, või koerad ja kassid. Nende kasutamine ja nendega müüm-, nende müümine Euroopa Liidus puudutab loomade tervishoiureegleid ja see on alus Euroopa Liidu ettekirjutusteks, Euroopa Liidu direktiiv on sellel teemal olemas, kus äh, kehtestab siis äh, tervishoiureeglid, aga need ei ole loomakaitsereeglid. aga äh, see õiguslik alus näeb nõudmisi näiteks vaktsineerimiseks, pidamistingimuste kohta ja nõnda edasi ja samuti äh, Äh, teatud nõuded transporditingimuste kohta. veel kord, mis puudutab hulkuvaid koeri, selles valdkonnas ei saa me mitte mingisuguseid õiguslikke ettepanekuid komisjoni või Euroopa Liidu poolelt teha, aitäh Thank you very much. aitäh. ma tahaksin ennast äh, korraks parandada. Äh, ma tahaksin äh, viidata õiguslikule alusele tegemist ei ole mitte direktiivi, vaid määrusega, see tähendab, et see kehtib liikmesriikides otseselt ja see on siis viissada seitseteist aastast kaks tuhat kolmteist ja see puudutab ähm, koduloomade teise riiki viimist äh, kaubanduslikel eesmärkidel, aitäh! aitäh! kas äh, keegi kolleegidest soovib äh, sõna võtta Peti komisjoni liikmetest? siis saab kaheks minutiks sõna petitsiooni esitaja. Um, We ask. me palume, et konkreetselt hulkuvad loomad lülitatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmteist alla, sest loomad on äh, elusolendid, tundmisvõimelised olema, äh, olendid ja me tahame, et lepingusse pannaks sisse ka hulkuvad loomad me loodame ja palume teilt toetust ja me hindame seda toetust väga kõrgelt, me hindame väga kõrgelt teiste liikmesriikide toetust ja teiste petitsioonide esindajate toetust, kes täna siin kohal on. ja palume, et komisjon, palun tulge Leet-, tõttu korraldage faktide kogumise missioon, ma olen kindel, et see, mida te näete, üllatab teid, aitäh. aitäh. aitäh petitsioonide esindajatele, et te täna siia tulite. Äh, olles ära kuulanud nende seisukohad ja komisjoni seisukoha ja olles arutanud tervet rida erinevaid petitsioone, mis käsitlesid loomade väärkohtlemist on minu ettepanek järgmine. me jätame selle petitsiooni avatuks ja nende ettepanekute paketis, mis meil on nõukogule, tähendab Euroopa Nõukogule, kõik need petitsioonid, mis puudutavad loomade väärkohtlemist, saadame need petitsioonid Euroopa Nõukogule ja jätame need petitsioonid avatuks seni, kui saame siis tagasiside Euroopa Nõukogult ja tahaksin äh, selgitada teie viimast ähm, taotlust, et me korraldaksime faktide kogumise missiooni Leetu, äh, siis äh, koordinaatorid teevad sellise otsuse, nemad on need, kes parlamendi komisjonide nimel sõna võtavad ja me juba panime oma missioonid aastast kaks tuhat kakskümmend paika nii et, et me oleme äh, juba ära otsustanud, mida me saame aastal kaks tuhat kakskümmend teha. Äh, nii et, et sellised taotlused te võite esitada mõnele fraktsioonile ja kui me hakkame kaaluma missioone aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, äh, siis te võite sellise taotluse esitada, aga noh, mina üksi ei saa otsustada, et selline missioon korraldatakse, selle otsustavad koordinaatorid aga otsus on siis, et me jätame selle petitsiooni avatuks ja pöördume ka Euroopa Nõukogu poole. ja nüüd äh, läheme järgmise petitsiooni juurde, see on äh, null kaheksa kaks kolm aastast kaks tuhat kolmteist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Torsten Schreger ja see puudutab Taani õigussätteid, millega lubatakse koeri tappa. ja äh, ma ei näe petitsiooni esindajat siin ja siis annan sõna jällegi komisjoni esindajale Äh, aitäh! Äh, selles küsimuses äh, saan viidata juba sellele, mida varasemalt olen öelnud. ka siin ei ole komisjonil mitte mingisugust võimalust tegutseda. ja tahaksin veel kord juhtida tähelepanu suunistele, mida maailma tervis, maailma loomade tervishoiuorganisatsioon on vastu võtnud tal on olemas suunised hulkuvate koerte populatsiooni kohta, nende kallal tehakse varajasti tööd. ja tahaksin samuti viidata sellele, et koerte registreerimine ja pidamine ja samuti nende paljunemiskontroll on osa vastutustundlikust koerapidamisest. ja nendes äh, suunistes äh, viidatakse ka sellele, kuidas äh, kontrollida hulkuvate koerte populatsiooni. koerte tapmine iseenesest ei ole jätkusuutlik strateegia sofern denn überhaupt erforderlich. ja meil on vaja selliseid äh, humaanseid meetodeid äh, koerte tapmiseks äh, ning äh, nagu ma juba öelnud olen äh,, liikmesriikide pädevuses on äh, see äh, mida teha, sest nemad on äh, selle organisatsiooni täisliikmed, nemad otsustavad, kuidas nad need suunised ellu viivad Äh, vastavalt ähm, oma siseriiklikele pädevuste jaotusele. komisjon OEIE e tööd ja toetab jätkuvalt. aitäh. aitäh. kas keegi Äh, petitsioonide komisjon, komisjoni liikmetest soovib sõna võtta, ei soovi. okei okay,, so uh,. Äh, Mr Kensterbu. jah, palun. aitäh, äh, ma tahaksin lühidalt öelda seda, mida ütlesin ka menetluse kohta seoses teiste petitsioonidega ma arvan, et me peaksime nagu e, selle petitsiooni ka avatuks jätma, nagu kõik eelnevadki. jah, aitäh. E, ma tahaksin samuti lisada, et e, Taani on üks nendest kaheksateistkümnest liikmesriigist, kes on Euroopa Nõukogu konventsiooniga liitunud. nii et, et nad peavad täitma neid kohustusi, mis sellest konventsioonist tulenevad Äh, kindlasti peame seda teemat põhjalikult uurima, nii et, et ettepanek on, et me jätame selle petitsiooni avatuks ja palume äh, komisjonilt kirjalikku vastust, sest me just kuulsime, et äh, seda petitsiooni ei saadetud õigel ajal komisjonile. aga me tahaksime saada siis ka kirjalikku vastust teie poolt. hästi kellelgi ei ole mingeid vastuväiteid. järgmine päevakorrapunkt. punkt kolmkümmend see puudutab, see on petitsioon neli, neli, kolm aastast kaks tuhat kaheksateist, millele on alla kirjutanud kaheksakümmend tuhat inimest. see puudutab Future eh, for Wildlife'i Äh, nimelist ühendust ja tegemist on siis kodu ja hulkuvate loomade kaitsmise ja kohtlemisega Euroopa Liidus, nii et, et teema on jätkuvalt seesama. ja samuti käsitleme petitsiooni null üks kuus seitse aastast kaks tuhat seitseteist, mille on esitanud Küprose kodanik ja see puudutab loomade heaolu eest vastutava Euroopa Liidu ametiasutuse loomist esimese petitsiooni esindajat ei ole kohal. aga teise petitsiooni autor on olemas. Te eh, olete petitsiooni null üks kuus seitse esindaja. jah, mina olen Küprose petitsiooni esindaja. niisiis, palun, teil on viieks minutiks sõna. aitäh mina olen Katrin Geograafi, ma olen eraisik. Äh, ma ei esi-, esinda ühtegi organisatsiooni, ma olen äh, siin sellepärast, et ma olen frustreerunud iga kord, kui ma käin äh, Küproses, Itaalias, Kreekas, Hispaanias, kus ma näen sadu abituid loomi, ma tunnen nende valu ja tunnen täna veelgi rohkem valu, sest äh, ma kuulen, et ei ole olemas mitte mingisuguseid õigusakte nende loomade kaitseks ja tõenäoliselt mingeid õigusakte niipea ei tulegi, nii et, et ma olen tõesti väga kurb äh, äh, ma teeksin ettepaneku luua Euroopa Loomade Heaolu Assotsiatsioon selleks, et aidata loomi. Mahatma, Mahatma Gandhi ütles, et Äh, rahvuse suurust ja moraalset progressi saab hinnata selle järgi, kuidas nad kohtlevad loomi. Äh, ma arvan, et, et meil siin Euroopas äh, ei ole millegiga suurustada, kahjuks. tänane reaalsus on vastupidine. loomi kuritarvitatakse Euroopa Liidus iga päev, me oleme näinud fotosid Te olete neid äh, pilte juba äh, varem äh, näinud, minu fotod on veel suhteliselt leebed nendega, mida me varem oleme näinud. siin on näiteks mürgitatud kassid, see on täiesti tavaline Kreekas ja Küproses, ma ei tea, mis seadused nendes riikides seda lubavad. Ähm, isegi metsloomi koheldakse niimoodi, kuidas saab metslooma niimoodi kohelda, et tal ei ole enam võimalik süüa ega midagi teha Äh, see näitab midagi inimeste kohta ja te ütlete mulle, et meil ei ole mitte mingisuguseid seadusi nende loomade kaitseks. kuidas see meid mõjutab, äh, tervishoid ja ohutus, loomulikult äh, loomad on koolide, hotellide läheduses, nuiavad toitu ja varjupaika ja iga kord Äh, psühholoogiline tervis, äh, millise psühholoogiline hel-, äh, sest tervisest me saame rääkida, kui ma lähen mingile saarele puhkusele ja seal näen tuhandeid kasse ja kui ma neid ei näe, siis ma mõtlen, et nad mürgitati ära, sellepärast neid ei ole, see probleem lahendati. oleme, praegune olukord, Euroopa Liit tugineb heategevusele Äh, vabaühendused, äh, nemad äh, Facebookis ja Instagramis iga päev paluvad raha loomade abistamiseks, see on tõesti häbiväärne, et Euroopa valitsused mitte midagi ette ei võta. kõige hullem on see, et nad loovad mingid varjupaigad, kuhu loomad paariks päevaks pannakse ja siis nad hukatakse vabaühendele, vabaühendustele mingeid rahasid eraldatakse, aga need on tõesti nagu naeruväärselt väikesed summad ja lahendus on see, et me kasutaksime RSPCA mudelit, RSPCA on üks vanimaid heaoluorganisatsioone, see asutati Ühendkuningriigis kaks tuhat aastat tagasi ja asutati ta selleks, et et äh, inimesed saaksid aru, et äh, loomadel on samuti tunded, et nad ei ole lihtsalt mingid kaubaartiklid. kakssada aastat on see organisatsioon tegele-, tegelenud. Äh, inimesed näevad loomi lihtsalt kui mingid toiduvahendid, ähm, spordivahendid, transpordivahendid, neil ei ole loomade suhtes mitte mingisuguseid tundeid ja äh, nii palju, kui ma äh, äh, kuulsin komisjonist esindajalt, siis ega midagi teha ei saagi, sellepärast et õiguslikult ei ole nende loomade kaitseks midagi teha. kõik võivad nendega teha, mis tahavad. Euroopa Loomade Heaolu Assotsiatsioon rajaneks siis RSPA mudelil ja igas riigis oleksid siis äh, Äh, inimesed, kes äh, päästavad loomi tänavalt, hoolitsevad nende loomade eest, kui nad on haiged ja aitavad neil loomadel kodu leida ja neid organisatsioone saaks toetada, Erasmus saaks meid aidata Äh, olen äh, kõnelenud äh, paljude veterinaaridega, kes on valmis huvi, koostööd tegema Erasmusega, see on täiesti tasuta, see ei maksaks mitte midagi. üliõpilased oleks valmis abistama. ja mina ise olen oma raha eest täna siia tulnud, minusuguseid inimesi on palju see asi läheks kõigile maksma väga vähe, mingi kümme eurot aastas Euroopa kodaniku kohta Äh, kui meil oleks selline assotsiatsioon, äh, siis äh, saaksid selle liikmed käia ka koolis laps, lapsi harimas, vanemad sisaldavad, sisendavad lastesse väär, väärhu, väär, arusaamasi loomade kohta. ma tahtsin teile näidata Äh, ideaalsed stsenaariumid, kus lapsed kasvavad üles äh, koos loomadega äh, ja on üksteise vastu kenad. loomad on elusolendid, nad ei ole asjad, nad väärivad varjupaika, toitu, hoolitsust. ja küsimustele olen valmis vastama hiljem, aitäh. aitäh selle ettekande eest ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja, palun. proua Kirsten Forhagen. aitäh. Äh, alustaksin äh, millegiga, äh, mida te just ütlesite. Te ütlesite, et tähendab, mina ei ole mitte kunagi öelnud, et meil Euroopa Liidus ei ole loomade kaitseks seadusi. meil on sellised seadused olemas nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil mina ütlesin lihtsalt, et tegemist, mis puudutab äh, hulkuvaid koeri, siis siin ei ole õiguslikku alust äh, selleks, et Euroopa Liit saaks siin õigusakte vastu võtta niisiis, äh, see on nüüd äh, selgeks räägitud. me saame sellest äh, petitsioonist aru niimoodi, et see ei puuduta mitte üksnes hulku, vaid koeri ja seetõttu tahaksin viidata strateegiale, loomakaitsestrateegiale, mis on äh, vastu võetud aastasteks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist ja seal nähti ette terve rida meetmeid Euroopa Liidu tasandil ellurakendamiseks ja tahaksin viidata ka sellele, et hetkel me oleme äh, seda strateegiat hindamas ja üritame siis välja selgitada, millised olid selle tagajärjed, kuidas seda ellu rakendati, mis siis tegelikult juhtus. lähtume sellest, et meil on tulemused olemas selle aasta lõpuks ja nende tulemuste põhjal siis vaatame, millised peaksid olema edasised meetmed, mida tuleb rakendada meie komisjoni poole pealt eh, ei saa artiklile kolmteist eh, aluslepingus tugineda. meie saame tugineda ainult nendele õiguslikele alustele, mis aluslepingutega meile on antud. ja kas on mingeid muid võimalusi, selle kohta ma ei oska midagi öelda niisiis me ootame praegu ära selle hindamise tulemused ning loomulikult oleme me valmis koos uue komisjoniga ja komisjoni uute eesmärkidega edasi töötama. aga see kõik äh, on praegu veel lahtine, me veel ei näe, tea, kuidas asjad arenevad ja seetõttu Äh, see on kõik, mis mul on öelda siis selle petitsiooni kohta, mis on päevakorras punkt kolmkümmend. aitäh. aitäh. ja nüüd saavad sõna saadikud. härra Saliba jah, ähm, ma ei võtnud kõikide petitsioonide teemal sõna, sest mulle tundub, et nad on kõik väga sarnane, aga see probleem, äh, vajadus loomi kaitsta on väga selge äh, see on äh, väga selge selle põhjal, mida me siin komisjonis viimase tunni jooksul oleme näinud, tegemist on sümbo-, süsteemse probleemiga, mis eksisteerib paljudes liikmesriikides, Küprosel, Kreekal, Taanis, Itaalias paljud äh, Euroopa kodanikud pühendavad äh, tunde oma ajast vabatahtlikuks olemisele, investeerivad oma raha äh, selleks, et olukorda parandada ning kui ma kuulan komisjoni sõnavõtte ähm, pädevuste teemal, piiride teemal, siis Euroopa Komisjon saaks olla palju loomulik, loomingulisem, avaldada liikmesriikidele survet. me oleme väga pikka aega arutanud seda, mida on vaja teha aga tõelised äh, lahendused nendele probleemidele selleks, et kaitsta neid loomi, kellel ei ole häält, kes vajavad meid, et neid kaitsta, nendele probleemidele pole endiselt lahendust. ja seetõttu ma nõuan, et see petitsioon peab jääma avatuks. petitsioonide komisjonis me Äh, tavaliselt äh, korraldaksime faktide kogumise missiooni kõigisse nendesse riikidesse, mida on äh, mainitud. väga kurb on kõiki neid pilte näha, aga me peame minema sõnadelt üle faktide juurde ja tegude juurde. Euroopa Komisjonil on olemas vahendid ja äh, loomingulisem olles äh, võiks komisjon avaldada suuremat survet asjasse puutuvatele liikmesriikidele. me peame üritama äh, nende loomade rasket olukorda. aitäh! proua Serihes on samuti sõna palunud. suur aitäh! ma soovin samuti sõna võtta selle petitsiooni teemal et toetada kõiki neid petitsioonide esindajad, keda me oleme siin kuulanud, eriti seda viimast, sest see teema äh, võtab äh, väga olulisi koha endale tegemist äh, on tegelikult just sadade tuhandete loomadega, kes on tänavale jäetud, neid kannatavad, neid Äh, koheldakse jõhkralt ja julmalt, neid püütakse kinni, neid müüakse katseloomadeks laboratooriumidele, äh, näiteks äh, kosmeetikafirmadele või mis veel hullem, või lihtsalt tapetakse nad ära, mille, need sööta võitluskoeri nendega <clears throat> või siis kohalik omavalitsus suhtub neisse kui häbiasjadesse ning aeg-ajalt äh, tõepoolest äh, hävitatakse äh, terve hulk loomade kogukondi. selle küsimusega peab tegelema ka Euroopa tasandil, sest mõningad riigid on, mõningates riikides on see asi muutunud tõsiselt traagiliseks, ohustades ka inimeste elu ja tervist julgeolekut ning äh, ohustades ka kaitsealuseid loomaliike ning need viimased ju ometigi on Euroopa Liidu pädevuses ja ka Euroopa Komisjoni pädevuses. ning äh, komisjon hoolimata sellest ikkagi korrutab, et äh, see ei ole olemas seadusi selles valdkonnas Euroopa Liidu tasandil ja neil pole võimalik sekkuda. Eh, kuid meieni jõuavad sajad petitsioonid selles küsimuses, tuhanded Euroopa kodanikud eh, soovivad selle eh, nuhtluse vastu võidelda. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, mis palub, et komisjon võtaks vastu õigusloomelise ettepaneku, et luua sobilik õigusloome Euroopa tasandil, ehk siis me üritame tagant tõugata Euroopa Komisjoni ja petitsioonide komisjon on tunnistajaks selle küsimuse tähtsusele. Euroopa Komisjon aga eh, varjub, eh, eh, varjub siis riik, liikmesriigi pädevuse viigilehe taha, aga me oleme kõik teadlikud sellest, et tegevusvõimalusi on olemas ning kui poliitilist tahet oleks, siis võiks me teha tohutuid edusamme. mina loodan tõesti, et uus Euroopa Komisjon muudaks suhtumist võrreldes eelmisega, otsustades lõpuks äh, ära kuulata need tuhanded kodanikud, kes igal aastal nõuavad Euroopa Liidu sekkumist sellesse valdkonda. sellega seoses äh, ka mina palun, et see petitsioon jääks avatuks, äh, et see saadetaks ka ühes kõige kaasnevate dokumentidega Euroopa Komisjonile ülevaatamiseks ning ma sooviksin samuti äh, et Euroopa äh, rohelise leppe äh, küsimustes äh, selles, mis puudutab loomade heaolu, on ka üks punkt, mis puudutab väärkoheldud loomi, see, võlgneme seda oma kodanikele ja eelkõige loomadele, kes väärivad kannatusteta Euroopat. mis see või uh,? no suur aitäh! keegi. nüüd saab lõpp üks kokkuvõte eh, eh, tegemiseks petitsiooni esindajale. So uh, Mrs Verhagen said. proua Verhagen ütles, et on olemas õigusaktid, aga need ei puuduta hulkuvaid eh, loomi, aga mina räägin hulkuvatest loomadest. nii et nende kaitseks ei ole mitte midagi. kes siis saab midagi teha? kes saab midagi teha selleks, et need õigusaktid vastu võtta, mina ise neid vastu ei võta, see ei ole minu töö aga keegi peab neid loomi ikkagi aitama. ma ei tulnud siia sellepärast, et siin on tore, ma tulin siia ikkagi lootuses loomi aidata, sest meil inimestel on olemas hääl, mille abil arvamust avaldada. kes siis võtab selle seaduse või need õigusaktid vastu? mul on vaja, et te mind äh, aitaksite, mul on vaba aega ja ma pakun seda vaba aega, neil on olemas hing, ma tahan neid aidata enam ma Ühendkuningriigis ja Küprosel ei käi, aga ma vajan teie abi, ma palun seda alandlikult. ma olen siin ja teen mida iganes te eh, tahate, et ma teeksin või peate õigeks selleks, et neil loomadel oleks ka hääl, aitäh. aitäh. ma tahaksin pöörduda nüüd komisjoni esindaja poole ja paluda et nad seda olukorda ikkagi edasi ähm, hindaksid, võttes arvesse vahepeal toimunud muudatusi ja ka kõiki neid tegevusi, millest siin on räägitud, roheline kokkulepe, Euroopa tulevikukonverents ja nii edasi. sest ka seal on ju võimalik neid tulevase õigusloome ja tulevase, tulevaste pädevuste jaotuse kohta arvamusi avald-, avaldada ja vähe, vahendada vabandust, vahetada. niisiis, komisjon peaks seda küsimust edasi hindama ning petitsioon jääb avatuks. nüüd aga, mis puudutab petitsiooni neli, neli, kolm, siis ei ole petitsiooni esitaja kohal, kuid see on ikkagi meil päevakorras ja siin on siis kiri saadetud äh, juunis kaks tuhat üheksateist volinik Andrukaitisele aga ka siin tuli vastus, et äh, pädevus puudub Euroopa Liidu tasandil ning äh, küsimus on liikmesriikide ainupädevuses. ja kuna petitsioon neli neli kolm on osaks sellest petitsioonist, siis võtame me selle ka arvesse, see jääb ka avatuks ja ka selle kohta palume komisjonile avaldada täiendavat arvamust. kui kõik minuga nõustuvad, võime minna edasi ja jõuame päevakorrapunktini kolmkümmend üks petitsioon kuuskümmend üks murd kaks tuhat üheksateist mille on esitanud Isabella Cavaletti Itaaliast, mis puudutab haipüügi ja teatud haidest saadud toodete müügi keelustamist. petitsiooni esitajat ei ole, kuid ta jälgib äh, istungi ülekannet internetist, mis tähendab seda, et sõna saab kohe Euroopa Komisjon mida nüüd esindab Katariina Tšanjak, mitte Liise Roller, ütles esinaine. palun, teil on sõna. Thank you, madam chair uh,. Good afternoon um.... tere, suur aitäh teile, proua esinaine. ma võtan sõna Euroopa Komisjoni nimel ning selgitan teile seda, mida Euroopa Liit on teinud uh, haide uh, arvukuse säilitamiseks ning me vastame sellega petitsiooni esitaja küsimusele. petitsiooni esitaja tunneb muret selle üle, et äh, ülemaailmselt püütakse väga palju haisid, mis tähendab seda, et haide arvukus on järsult langenud ning Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, hailihaturul äh, kõige suuremad tarbijad. samuti tunneb ta muret selle üle, et puudub läbipaistvus ja et tarbijale ei anta piisavalt informatsiooni selle kohta, millist kala talle müüakse, mida ta sööb. lubage mul kõigepealt öelda seda, et me kõik saame väga hästi aru, kui olulised on haid, sest haid aitavad äh, mere ökosüsteemi säilitada ning äh, samuti mõjub äh, inimtegevus, muuhulgas kalastamine, haidele halvasti. haid on väärtuslikud ja ka sellepärast, et nad jõuavad meie toidulauale ning ühtlasi on nad taskukohaseks toiduks. paljud inimesed sõltuvad haipüügist, haisid on rohkem kui viissada liiki ja iga liik omakorda jaguneb veel ehm, edasi. ning ainult väike osa haide populatsioonist on kaardistatud. ning kuigi Ehm, jätkusuutmatu kalastuspraktika on probleem ja probleem ka haide jaoks ning selle probleemiga tuleb tegeleda, tuleb samal ajal meeles pidada, et see probleem on siiski väga piiratud ulatusega ning enamik eh, hai liikidest ehm, elab hästi. mida siis Euroopa Liit teeb? Euroopa Liit on pühendunud sellele, et eh, haisid kaitsta, et kaitsta nende jätkusuutlikkust. sama puudutab eh, muidugi ka teisi meres elavaid elusolendeid nii Euroopa Liidus kui mujal ning ühtne kala, kalandus- ja põllumajanduspoliitika näeb ette, et eh, taastatakse ülepüütud varud ning eh, et kalavarusid eh, kaitstakse. meil on olemas ammendav strateegia, kõikehõlmav strateegia ka Haide jaoks ja seal on kuus olulist tegevusvaldkonda esimene neist on see, et tuleb kaitsta ohustatud hailiike ning neid tuleb säilitada juhul, kui hai liik on ohus, siis on selle püük täielikult keelatud. kaitse all on mitu hai liiki, kas siis eh, seetõttu, et neil on kehtestatud püügikvoodid või seetõttu, et on kehtestatud püügikeeld. ning haide äh, puhul on siis keelustatud praktikad, mis on neile kõige olulisemad. teiseks, ähm, kommertseesmärgil kasutatavaid äh, haisid tohib äh, püüda teatud konkreetsetes püügimahtudes, mis on ette nähtud vastavalt teadusuuringutele. meil on olemas tehnilised meetmed, mille abil kaitsta teatud hailiike, näiteks ei tohi Vahemeres kasutada kõiki tüüpe võrke, ei tohi kasutada mm, põhjapüüki ja tuleb äh, vähendada äh, nii-öelda juhuslikku püüki. ja kui turule tulevad uued püügivahendid, äh, siis tuleb uurida seda, kas nende kasutamine oleks oluline, oleks kasulik. kolmandaks, andmete kogumine, mis puudutab mis puudutab haide eluga seonduvaid bioloogilisi ja merenduslikke fakte Need andmed, mis me praegu oleme kogunud, aitavad teha häid otsuseid ning Euroopa Liidul on olemas ka fondid, millest saab taotleda raha. viiendaks tuleb tugevdada riigisiseste ja rahvusvaheliste reeglite täitmist ja siin me peamegi silmas just nimelt asjakohaste reeglite rakendamist ning kuuendaks sertifitseerimissüsteem hai lihast valmistatud toodete jaoks. Euroopa Liidu tasandil on olemas konkreetsed reeglid, mille abil saab jälgida, milline on kalatoodete päritolu ning see info tuleb eh, loomulikult anda ka tarbijatele. ja selleks, et parandada kontrolli riigisisesel tasandil, on komisjon esitanud ettepaneku kalastukontrollisüsteemi eh, uuendamiseks, läbivaatamiseks ja uuendamiseks kalandusmeetmete toetuseks on meil olemas ka kaubandusinstrumendid, näiteks rahvusvaheline konventsioon ohustatud äh, liikide kaitseks, kus nähakse ette, et tuleb piirata ohustatud liikide püüki, äh, vähendades ähm, nende toodete või saadustega kauplemist ja selle küsimusega tegeleb ka Maailma Kaubandusorganisatsioon. lisaks sellele edendab Euroopa Komisjon teaduspõhiseid äh, säilitamismeetmeid, mis puudutavad ka haisid. ja see on siis regionaalse kalandusorganisatsiooni pädevuses. ja me edendame ka FNAP-i, mis on range poliitika hai uimede kaitseks meil on olemas ka Euroopa tegevuskava hai liikide säilitamiseks, see on juba kakskümmend aastat vana ning Euroopa Komisjon on, on küsinud kalanduse teadus- ja majanduskomiteelt, et nad vaataksid selle tegevuskava üle ja vaataksid, mis toimub Euroopas ja mujal. eelmisel aastal valmiski vastav uuring ja selle alusel kujundab komisjon järgmisi samme arvestades kõike ülalöeldut, ütleb Euroopa Komisjon, et me ei toeta seda, et Euroopa Liidus täielikult keelustatakse hai püük ja haitoodete müük. esiteks sellepärast, et meil on olemas meetmed, mis näevad juba ette kestliku kalastamise ja väga spetsiifilised meetmed kaubandusvallas ohustatud liikide kaitseks ja ka sellepärast, et me seirame rahvusvahelist müüki ja seirame äh, erinevate hai liikide püüdmist, millega tagatakse piisav, liikide piisav arvukus ja kestlikkus. ning peale selle on Euroopa Komisjon seisukohal, et me juba suudame olemasolevate reeglitega tagada, et tarbija saab läbipaistva ja üheselt mõistetava informatsiooni selle kohta, millistest liikidest on valmistatud need toidud, mida ta poest ostab ja kust need on püütud. seega saab tarbija juba teha informeeritud valiku ma tahaksin meelde tuletada ka seda, et Euroopa Komisjon toetab jätkuvalt äh, seda, et me seiraksime kõige rohkem ohustatud hai liikide püüki ja äh, hailiha kasutamist. haiuimede kasutamine peaks olema keelatud kogu maailmas ja me järgime või, või jälgime ka seda, milliseid tooteid uimedest valmistatakse ja et neid ei valmistataks. tänan Thank you. aitäh, proua Žanjak. nüüd saavad sõna liikmed, kes seda soovivad. härra Tušman on küsinud sõna. ja mitte ainult tema. jah, aitäh no,. kahju, et petitsiooni esindaja ise täna kohale ei saa kuskil seitsekümmend miljonit haid tapetakse igal aastal jätkusuutlikult. ja neid püütakse siis kas liha pärast või uimede pärast ja ja kui eh, mõnikord lõigatakse uimed lihtsalt ära ja kala visatakse eh, merre tagasi ja seda kõike nimetatakse jahiks. me räägime sellest, et me peaksime kalapüügi jälgima ökoloogilisi printsiipe. haide, haivarude taastumine võtab väga kaua aega ja see loomulikult mõjutab negatiivselt liikide mitmekesisust. kui äh, mõned Euroopa Liidu äh, liikmesriigid äh, toetavad äh, keeldud. Euroopa Liit ei ole mingi erand, kui me kehtestame siin ranged keelud. me võtame loomadelt, mida saame, ilma et mõtleksime tagajärgedele. me peaksime olema keskkonna ja loomakaitse küsimuses palju vastutustundlikumad ja seetõttu toetan ma selle petitsiooni avatuks jätmist Thank you. Vielen Dank. aitäh. proua Evi. suur aitäh, ma olen täiesti nõus ähm, kolleeg Martiniga, sest ta puudutas ühte punkti, mis mind on eriti vapustanud, äh, see äh, puudutab selle äh, Eh, see, selle eh, hai uime suurust, mida kasutatakse mm, eh, ka kasutatakse hai uime supis, need uimed lõigatakse ära, kui see loom on elus ja visatakse ta siis vette tagasi, kus ta pinnades sureb. ning äh, äh, äh, see loom on väljasuremisohus ning äh, hoolimata sellest äh, äh, komisjon, kes on teinud häid algatusi selles osas, mida tulevikus teha, mina leian, et see petitsioon peab avatuks jääma, et vaadata, kui tõhusad need tulevased algatused on ja eelkõige selleks, et meenutada et äh, ka mina oleksin nõus äh, sellega, et keelustataks äh, hai püük ning haist valmistatud toodete müügi keelutamist, kuid mõtlesin eelkõige sellest, kas kasulik on petitsiooni avatuna säilitada, kuid leian, et peaks olema märksa rohkem kontrolle, rangeid kontrolle äh, selliste müük, sellise müügi toimumisel ning see peaks eelkõige keskenduma just müügitegevuse kontrollile. arvan, et petitsioon peaks jääma avatuks, tuleb saata eh, kalanduskomisjonile ning eh, see eh, peaks koost-, seal peaks koostatama selle kohta raport ning samuti peab koostööd tegema loomakaitseorganisatsioonidega. Thank you, Miss Evi, no one more. aitäh, proua Evi, rohkem sõnasoove vist ei ole ja see tähendab seda, et kuna mõlemad parlamendiliikmed, kes sõna võtsid, ütlesid, et petitsiooni ei peaks lõpetama, aga esialgne taotlus oli see lõpetada, sellepärast et Euroopa Komisjon on meile juba andnud põhjaliku ja kõikehõlmava vastuse, aga ilmselt see ei ole siis ikkagi piisavalt kõikehõlmav ja arusaadav, kuna parlamendiliikmed avaldasid vastuseisu ja me peame edasi töötama et tagada piisav läbipaistvus. ja anda veelgi rohkem informatsiooni. ning Euroopa Komisjon peab meid tõesti veenma, et äh, haid ohus ei ole. see tähendab äh, seda, et äh, see petitsioon peab ikkagi jääma avatuks kui vastuolusid, vastuseisu ei ole, siis äh, nii see ka jääb. ja me läheme edasi punktiga kolmkümmend kaks. see on, kui nüüd on saabunud esimees, esinaine, vabandust, ja ma annan talle äh, juhatamise üle. Estamos a 32, ¿no? Buenas tardes tere õhtust, nüüd on siis päevakorrapunkt kolmkümmend kaks meil käsil, petitsioon number kolmsada viiskümmend neli murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Juan Simonet Pons, Baleari noorte põllumajandustootjate liidu nimel, see puudutab lindude erikaitsealade laiendamise kohta Baleari saartel. tervitame kõigepealt petitsiooni esindajat ning anname talle viis minutit aega oma eh, petitsiooni tutvustamiseks eh, ja hiljem kaks minutit kokkuvõtete tegemiseks. niisiis, eh, tere tulemast. suur aitäh, parlamendi liikmed, komisjoni liikmed. meie Assahha Balearises ei ole selle vastu äh, et äh, linde kaitstakse ja mõistame nende tähtsust äh, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks, äh, kuigi kuigi see tekitab siiski probleeme põllumeestele. sepas ei, kaitsealused linnud ei, ei ähm, vähenda võimalust traditsioonilist põllumajandust kasutada, kuid samas see tähendab seda, et ei tohi kasutada uusi taristuid, kaasajastamist, samuti ka eh, põllukultuuride asendamist eh, majanduslikult kasulikumatega eh, ning linnukaitsealade reeglid kas ke, muudavad keerulisemaks nende reeglite kasutamist. samuti võimalda ka põlvkondade vahetust ning toob kaasa eh, maade hülgamise, mis on väga tõsine probleem Mallorcal ning linnukaitsealad eh, ei ole, anna mingisugust eh, kasu põllumeestele ega karjakasvatajatele. seega ma arvan, et olete nõus, et on Äh, praeguses olukorras täiesti aktsepteerimatu, et äh, soovitakse uus äh, linnukaitseala avada. ka Valeri valitsus alustas kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ähm, uusi linnukaitsealast välja kuulutama paljudes põllumajanduspiirkondades Mallorcal, mis seni olid metsapiirkonnad ähm,, seni olid linnukaitsealad metsades, mägedes äh, ja mereäärtes, äh, äh, kus ei olnud võimalik põllumajandust läbi viia. kuid praegusel hetkel ei ole konkreetseid dokumente ja teadusuuringuid esitatud, mis selgitaks, mis kasu on lindude kaitsmisest neist, neis piirkondades. samuti viidati ornitoloogilistele eh, turismijuhtidele, samuti eh, lindude, eh, lindude nägemise, eh, lindude tõstamist kaks tuhat üks, kaks tuhat kolm, samuti öeldi, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Kotkat baar ehitas pesa ühes laiendatud piirkonnas samuti eh, näiteks kasutati selliseid, mainiti selliseid eh, liike, mis ei ole ohus eh, nagu näiteks vutt ja samuti kalakotkas ei ole üks liikidest, mis on, millega on põhjendatud linnukaitseala laiendamist ning mõningate eh, piirkondade, piirkondade piiramine on täiesti ehm, seadusevastane eh, ning eh, eraelu, eraisikud Asahhabaleares esitasid konkreetseid fakte ja arvamusi ning piirkondlik omavalitsus tunnistas oma dokumendis põhjuste ja selgituste puudumise ning samuti Mm, lubasite nad äh, oma uued andmed äh, esitada äh, õiguslikult kinnitatud dokumendis. selle ja ainult tekitati raskusi sellele ametnikule, kes üritas dokumenti koostada. niisiis kokkuvõttes otsus võeti vastu Baleari valitsuse poolt kaks tuhat üheksateist Eh, ning eh, lõppdokumendis eh, lisati mõned uued kaitsealused liigid. seega meie oleme selle ettepaneku vastu, oleme esitanud ka kohtuliku kaebuse ning esitasime ühtlasi ka nõudmise tehnilise uurimise läbiviimises ning et ühtlasi kui Baleari valitsus äh, esitaks äh, administratiivse aruande ja soovime, et äh, linnukaitse, äh, uue linnukaitseala väljakuulutamine tühistataks ning hakkan nüüd lõpetama. üks asi, kas te võiksite palun aeglasemalt rääkida? mul on viis minutit ja aega on väga vähe. ei ole vaja korrata sellega seoses palume Baleari valitsust, et need mm, uued linnukaitsealad tühistataks ning et mm, viidaks läbi bioloogilised teaduslikud uuringud, et mm, selgeks teha, kas uued piirkonnad on parimad selleks, et neid liike kaitsta või on see lihtsalt mingisugune kapriis ja hooletus palume petitsioonide komisjonilt, et see petitsioon jätaks avatuks, et Baleari valitsustelt palutaks kõik olemasolevad teaduslikud dokumendid, mis olemas on, millega oleme meie saanud tutvuda, millele toetudes need uued linnukaitsealad välja kuulutati ning kui võimalik, palun eh, korraldage visiit Baleari saartele, et seda olukorda, eh, olukorraga tutvuda. leiame et äh, keskkonnakaitsealad peavad olema teaduslikult põhjendatud, vastasel korral me petame iseennast, suurendades kodanike umbusku institutsioonide vastu, aitäh. suur aitäh, me anname nüüd sõna Euroopa Komisjoni esindajale Lucia Iglesias Blanco, äh, kes on siis Äh, Luisa Samarel siiski uh. Mhm. -huh. suur aitäh teile, proua juhataja. petitsioon pärit äh, oktoobrist kaks tuhat kaheksateist ning kuulsime siis selle sisust nüüd petitsiooni esindajalt. komisjon oma vastuses äh, detsembris kaks tuhat üheksateist Äh, äh, öeldes, et ei ole mingisuguseid ähm, mm, märke sellest, et linnukaitseala ei vasta teaduslikele nõudmistele. direktiivid nõuavad, et äh, liikmesriigid klassifitseeriks sobivaimad piirkonnad linnuliikide kaitsmiseks, ähm, lisades üks, see puudutab ka rändlinde. Need ähm, Nende liikidega on seotud ka spetsiifilised kaitsemeetmed. Euroopa Kohus on selgitanud, et linnukaitsealade eh, piirid võtavad aluseks ainult ornitoloogilisi kriteeriume ning puudub eh, igasugune see tõendeid selle kohta, et need linnukaitsealad Baleari saartel ei täida neid kriteeriume. näiteks eh, mõned neist uutest mõne neist äh, uutest äh, linnukaitsealadest on olulised äh, kalakotkaste kaitsmiseks ja Baleari saarte kohalikud omavalitsused on ürita-, on lihtsalt suurendanud olemasolevaid kaitsealasid, lisades selle LIFE projekti. mis puudutab põllumajanduslikke piiranguid äh, ja metsandust, äh, siis komisjon täheldab, et äh, et valitsuse poolt vastu võetud otsus ei tähenda territooriumi traditsioonilist kasutamist kuidagi piirataks, vaid vastupidi, nähakse ette, et et ähm, linnukaitsealadel peab äh, põllumajandus äh, säilima ning äh, asjatud piirangud ei ole lubatud ning ning praegu ei ole kuidagi takistatud põllumajandus põllu, põllumajanduslike tegevuse läbiviimine selles piirkonnas peab lihtsalt garanteerima et see, et põllumajandus, et põllumajandusega tegelasi kahtlust-, kahjustataks kaitsealuseid liike. Maa arengufond saab äh, rahastada selliseid, äh, selliseid tegevusi, mis on seotud näiteks äh, põllumajandusküsimustega ning samuti näeb ette kompensatsioonimajandus äh, kahjude leevendamiseks. Need kompensatsioonid võivad aluseks võtta liikmesriikide eh, lahendused. me teame, et Hispaania võimuesindajad saatsid informatsiooni uue linnukaitseala kohta eh, Eh, siis kui nad eh, Natura kaks tuhat eh, andmebaasi laiendasid ning andmed nende kohta avaldatakse märtsis Natura kaks tuhat dokumendis, see on täielikult kättesaadav avalikkusele, võtame arvesse äh, eile eh, saadud eh, informatsiooni, muuhulgas ekspertraport, eh, mis on üle kahesaja lehekülje pikk ning analüüsime seda lähinädalatel. komisjon sooviks meenutada, et liikmesriikide võimuesindajad ühtlasi meenutame, et me, need liikmesriikide esindajad võivad laiendada kaitsealasid üle nende piirmäärade, mis algselt ette on nähtud, liikmesriikidel on selleks täielik pädevus. nüüd ma annan sõna proua Starosele. suur aitäh. kõigepealt ma sooviksin tänada petitsiooni esindajat, kes esindab Baleari saarte noorte põllumeeste ühingut esitab, ma ei ole komisjoni ette arvamusega nõus, sest nad ütlevad, et eh, menetlus on korrektne, kuid äh, kuid need uus äh, kaheksa kaitseala on ähm, välja kuulutatud ilma teaduslike äh, või ornitoloogiliste uuringutega. sellega seoses on esitatud äh, ka kaebus kohtusse. teiseks, ma ei ole nõus sellega, kui öeldakse, et põllumajandustegevus ei, see ei takista, see takistab küll, sest Eh, noored ei soovi põllumeesteks hakata ning see tähendab seda, et põllumajandusega selles piirkonnas on kõik. see on äärmiselt eh, suur kahju eh, meie see põllumajandusele suur, samuti, samuti põllumeestele ning see on äärmiselt suur probleem äh, meie eh, kogu sellele valdkonnale, ma paluksin, et petitsioon jäädaks eh, avatuks, samuti ma paluksin, et me vaataks selle eh, raporti üle ning vaatame üle, millised argumendid on esitatud, meie leiame, et argumente piisavalt ei ole, et tegemist oli lihtsalt ühe sealse linnavoliniku Eh, kapriisiga, tegemist on rohkem poliitilise kapriisiga kui millegi muuga ning siis sellele toetudes eh, eh, vaatame, mis edasi teha. me petitsiooni esitaja palus, et me teeks Ehm, teadmekogumisvisiidi, ma tean, et seda otsustavad koordinaatorid, aga eh, palun ärge unustagem, et tegemist eh, on põllumajandusele oluliselt eh, olulise piirkonnaga, Mallorca on turistide seas populaarne, aga kui see saar on ilus, siis sellepärast, et põllumehed hoiavad teda. nii et palun säilitada see avatuna ning palume informatsiooni edasi et seda teemat edasi uurida ja et läbi viidaks kõik teaduslikud, tehnilised, ornitoloogilised uuringud. ja härra Svalakov. Äh... suur aitäh. ma toetan kolleegi, meil on samad probleemid Natura kaks tuhandega Bulgaarias, sellega on tohutuid probleeme. vabaühendused äh, teevad ettepanekuid, valitsus võtab need vastu ilma, et, äh, et oleks mingeidki argumente esitatud. ma ei tea, miks mõned äh, Eh, linnad isegi on Natura kaks tuhande osalejad, ma ei tea isegi, mismoodi see võimalik on. keegi lihtsalt kuskil otsustab, otsustab eh, üritab lihtsalt mõningad piirkonnad ümber joonistada teadmata vähematki sellest, mis seal piirkonnas toimub. ma sooviks, et petitsioon jääks avatuks. Um... suur aitäh. suur aitäh. ma ei ole sellest asjast eriti teadlik, nii et ma ei saa komisjoni hinnangule vastu vaielda. et kas seda piirkonda peaks linnukaitsealaks pidama äh, kuid arvan, et on tõesti oluline, et me eh, jääksime tasakaalustatuks. kuulsime petitsiooni esitaja käest, et eh, need alad, mida kasutatakse põllumajanduseks, et eh, on, need on nüüd linnukaitsealad. mina arvan, et on väga oluline, et me tõesti üritame olla tasakaalustatud, sest äh, Eh, sest neis piirkondades eh, on väga palju mitmeid erinevaid eh, huvisid mängus. komisjon viis läbi omaenda mõjuhinnangu. kuid on tõendeid, et, et see linnukaitseala Eh, valiti linnukaitsealaks toetudes Euroopa direktiivile. meil komisjonina on üsnagi raske otsustada, et see petitsioon peaks jääma avatuks, sest eh, teaduslikud põhjused on, mis näitavad, et eh, see peaks olema eripiirkonnaks nimetatud, ma arvan, et üsna raske on seda säilitada avatuna. suur aitäh! kuna eh, komisjoni liikmetelt ei ole rohkem sõnasoovijaid näha, siis ma annan sõna petitsiooni esitajale. suur aitäh teile! vabandust, et see info nii hilja teieni jõudis. meie saatsime siis, kui meile öeldi, et peab saatma Eh, ornitoloogilised printsiibid on väga olulised, ma tahaks, et te näeks kogu dokumentatsiooni ja te näeksite seda, kuidas eh, eh, vastu on võetud, meil ei ole mitte mingisuguseid teadusuuringuid tehtud, on ehm, ornitoloogiline tur-, turismijuht ning ning näiteks see kanakull ei äh, ole kaitstud sellega. Äh, traditsiooniline põllumajandus, ütlen seda põllumehena, tähendab äh, vaesust ja riigi abist elamist ning maailma ning maaelu toetusfonde pole kunagi kasutatud Baleari saartel ning lõpetuseks sooviksin öelda, et Baleari saartel on üks neist piirkondadest, kus kõige rohkem ka Natura kaks tuhat piirkondi on Euroopasse. seega ei ole mitte mingisugust õigustust linnukaitsealade laiendamiseks, sest me oleme tõesti viimase piirini aetud. kui soovime midagi teha, siis tuleb seda põhjendada, vastasel korral ei usalda avalikkus enam administratsiooni, me tõesti ei suuda oma silmi uskuda enam, mis toimub. nüüd me paluksime, et petitsioon oleks avatud, et teemat uuritaks ja vaadataks, kas on olemas ornitoloogilised põhjused Eh, sellepärast ähm, et, et selleks, et need avada, me ei ole vastu neile linnukaitsealadele, vaid äh, me tahame lihtsalt, et nende avamine oleks põhjendatud. suur aitäh teile! pärast petitsiooni esitaja ärakuulamist, komisjoni ärakuulamist äh, on selge, et äh, petitsiooni esitaja ei vaidle vastu linnukaitsealadele, vaid sellele, kuidas konkreetne luba anti eh, linnukaitseala mm, asutamiseks ning eh, meie otsustame juhatuses selle petitsiooni avatuna säilitamine ning eh, kuna see info jõudis petitsiooni esitaja käest Eh, hilinemisega menetlus muutus keerulisemaks ja nii edasi. ühesõnaga, kuna see jõudis üsnagi hilja kohale, siis eh, komisjon peab selle läbi vaatama ning eh, siis ja hiljem seda analüüsima ning samuti see on ka, see puudutab ka seda raportit, mille komisjoni, millest komisjoni esindaja rääkis, me palusime ühtlasi ka äh, lisainfot äh, kohalike omavalitsuste käelt, meie arvame, et äh, meie siin Euroopa Parlamendis, kes me kaitseme kõike läbipaistvust, palume Baleari äh, valitsuselt kogu olemasolevat informatsiooni, kõiki dokumente, et näha, millele toetudes see linnukaitseala on välja kuulutatud ja siis sellele toetudes tegutseme edasi. nii et äh, suur aitäh ka petitsiooni esitaja selle eest, et täna siia tulite ning võite täitsa kindlad olla selles, et meie oleme side Euroopa kodanike ja äh, institutsioonide vahel. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on petitsioon kolmkümmend kolm, mille on esitanud Hispaania kodanik Rafael Sanchez Voyero, Hispaania kodanik Anvifa nimel, mis puudutab siis äh, Eh, Foorum Filateeliku ja Finsa pettuste ohvritele hüvitise kahjutuse maksmise kohta. ning eh, nagu seni oleme teinud, on petitsioonide esindajale viis minutit aega petitsiooni esitamiseks. kas te räägite üksi või kahekesi? mõlemad räägite. niisiis, teil on kahe peale kokku viis minutit. hiljem on teil veel kaks lisaminutit pärast kokkuvõtete tegemiseks niisiis äh, praegu anname teile viis minutit ja pärast anname sõna Euroopa Komisjonile. suur aitäh teile, lugupeetud daamid ja härrad, ma olen siin seoses sellega, kui halba olukorda jäeti Hispaania, Prantsusmaa, Portugali kodanikud, nelisada viiskümmend üheksa tuhat kodanikku Hispaanias väljaspool. Need ettevõtted hakkasid tegutsema seitsmekümne kaheksandal aastal, kolmkümmend aastat toimisid nad äh, väga hästi, täites oma kohustusi ning äh, samuti ostsid ja müüsid äh, marke avalik, ava-, täiesti legaalselt ja avatult tegid koostööd Hispaanias, Hispaania pankadega ja finantsinstitutsioonidega ning äh, meie äh, uskusime nende pankade reklaami sellele assotsiatsioonile. üks äh, majandusministeeriumi avalik raport ütles Hispaanias, Finsa ja Filantelia Foorum on ettevõtted, mis annavad väga suure garantii, ega eh, eh, peale garantii ka äh, lisaks kõigele muule ka pettuse vastu kuid kahe tuhande kuuendal aastal kogu see asi varises kokku ja politsei ähm, äh, relvade ja koertega äh, võttis äh, selle peakorteri üle, kõik see kanti üle televisioonis äh,. võib äh, öelda, et tehti, et rikuti Euroopa õigust, äh, nimelt ei tarbitud, äh, ei, ei kontrollitud tarbijate Eh, õiguste kaitset, mis on ette nähtud Euroopa direktiivides kahe tuhande neljandast aastast, samuti võetud kasutusele tõhusaid meetmeid selleks, et eh, nende eh, ettevõtete tegevust kontrollida. mis tähendas siis seda, et aktsiad odavnesid ning mm, ka see tõi kaasa suured kaotused tarbijatele ning Hispaania ülemkohtu otsus seitsesada nelikümmend üheksa, et leidis, et Afinsa äh, äh, ostis massiliselt kokku äh, kulda ning ettevõte, äh, et äh, ning äh, tarbijad läksid teistesse ettevõtetesse hoopis muudel eesmärkidel kui äh, kui äh, markide müümine ja ostmine. Hispaania äh, keskpank näiteks äh, oli sellest teadlik vastavalt artiklile üheksateist üks ja vastavalt direktiivile kaks tuhat neli kakskümmend üheksa on tähendanud seda, et, et tarbijad on oma rahast ilma jäänud. meie leiame, et meid tarbijatena on täielikult liikmesriigi poolt kaitsest ilma jäetud, hoolimata sellest, et artikkel kaks tuhat üksteist ja artikkel sada seitsekümmend üheksa aluslepingutes näitab, et Euroopa liikmesriigid peavad kaitsma tarbijaid ja tarbijate huvisid, nagu ka artikkel seitsekümmend kaheksa põhiõiguste hartast, mis näeb, et, et, et Eh, tarbija hoiuste kaitsmise ja tarbijate kaitsmise. kogu see kaitse, mis on artiklites eelnevalt kokku võetud, eh, on leidnud rikkumist Hispaania riigi poolt eh, ja seda nii Euroopa kui Hispaania seaduse tasandil kahjustades, tekitades tõsist majanduskahju. Hispaania riik peab tunnistama oma institutsioonide äh, poolsed eksimised ning samuti peab ja samuti peab eh, kahju eh, kannatanutele kompensatsiooni maksma. Eh, kõik muu on lihtsalt tühja jutu ajamine. Euroopa Liit on kohustatud meid tarbijatena kaitsma. ma tahaksin ühtlasi meenutada seda, et komisjoni poolt välja vastu võetud Eh, kokkulepe näeb ette, et, et seadust tuleb täita, selle täitmist kontrollida ning ta kahju saanud tarbijat eh, kahju tuleb hüvitada. seega palume, et Euroopa Komisjon uuriks seda küsimust ning samuti tegeleks eh, kahjumi hüvitamisega. Euroopa Parlament aga peab tutsitama Euroopa, eh, Hispaania institutsioone, eelkõige Tarbikaitseministeeriumi, et eh, esitatakse informatsiooni selle kohta, kuidas lubati sellel olukorral nii kaugele jõuda ning milliseid meetmeid tuleb kasutusele võtta, et tarbijad, keda on ligi pool miljonit, saaks hüvitist. pool miljonit tarbijat eh, kuulavad neid praegu tähelepanelikult, palun ärge et valmistage neile pettu. suur aitäh, te rääkisite viis ja pool minutit. lugupeetud daamid ja härrad, võib äh, mõelda, et me üritame äh, siin lõplike vahenditega oma raha tagasi saada, kuid see ei ole sugugi nii lihtne oleme esitanud kaebusi eh, aastatepikkuselt eh, ning eh, oleme saanud, kuulnud igasuguseid valesid, varjamisi oleme näinud ning riik keeldub oma siseturgu reguleerimast, poliitikud on argpüksid ja ning Eh, Hispaania ülemkohus ei ole võimeline olnud eh, sellele küsimusele reageerida. Eh, ning oleme siin kuulnud igasuguseid argumente ning Hispaania riik ei ole selle, suutnud sellele kahetsusväärsele olukorra lahendust leida, meie aga soovime äh, et eh, olukord leiaks lahenduse ning hüvitataks kahjud, milles kandmine ei peaks olema meie õlul, sest eh, need eh, pool miljonit inimest investeerisid just nimelt toetudes Hispaania riigi poolt kasut-, väljendatud tunnustus ja toetus neile asutustele. Hispaania riigi vasut-, vastutus ei väljenda lihtsalt selle, eh, nende asutuste sulgemises mitte mingi, seda tehti ka mingeid, mingeid, mitte mingisuguseid eh, garantiisid säilitades investeerijate jaoks. ning eh, Euroopa eh, direktiivid on aga olemas, mille eh, eesmärgiks on selliseid olukordi ära jätta. ma tahaksin, et te eh, arvestaks, et meie jaoks on, läheb kaugemale kui lihtsalt majandusküsimus, et me pole investorid või majandusanalüütikud, vaid inimesed, kes on oma hoiustest üle, ilma jäänud, mida olime terve elu kogunud. vastavalt palun lõpetage ja sellepärast, daamid ja härrad, on meil ter-, on meil tervisehädad, perekonfliktid ning isegi on olnud mõned enesetapud. pöördume selle komisjoni poole, et neid küsimusi uuritaks ning et liikmesriik ka vastutust kannas, muidu mis mõte on Euroopa Liidu töö üle Eh, võrdsuse kaitsel, tarbijate kaitses kogu Euroopa Liidus. suur aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna Euroopa Komisjon. Thank you, chair, honorable members. aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, armsad petitsiooni esitajad. ma tänan teid selle eest, et saan siin sõna võtta. see probleem on seotud, sellega on seotud mitmed petitsioonid, mida me oleme juba käsitlenud. Hispaania kõrgema kohtu kriminaalkolleegium tegi aastal kaks tuhat seitseteist otsuse ja eh, ütles, et eh, petitsioonis käsitletud eh, äriühingud panid toime pettusi. aga nagu meie siin oleme juba öelnud vastuses e-, eelnevatele petitsioonidele on Foorum Filatelico ja Finsa eh, tegevused sellised, mis ei olnud saanud, eh, need äriühingud ei olnud saanud investeerimisfondide tegevusluba, mistõttu nad ei lähe Euroopa Liidu õiguse alla. ja nad ei ole kaitstud eh, finantsinstrumentidega kauplemise kohta käivate reeglitega. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kõrgema kohtu otsus Hispaanias ei muuda meie järeldust ehk siis jääme endiselt seisukohale, et MIFID äh, siin ei kohaldu. erinevad krediidiinstitutsioonid, äh, krediidiasutused ja investeerimisfondid on äh, kontrollitud üksused, mis tegutsevad oma klientide nimel, annavad nendele klientidele finantsnõu ja haldavad nende portfelle kuid äh, finantsteenuste pakkujaks saab olla ainult isik, kes pakub finantsinstrumente, olgu need äh, võlakirjad äh, või muud instrumendid. ja finantsinstrumentide loetelu on toodud MIFID-i lisa üks C-s ja see on ammendav nimekiri Need, kes kauplevad finantsinstrumentidega, lange- äh,, lähevad MIFID-i reguleerimisalasse, aga need, kes kauplevad markidega, kindlasti sinna kohaldamisalasse ei mahu, sest margid ei ole finantsinstrumendid, järelikult nende müük või ostmine ei ole finantsinstrumentidega kauplemine finantsteenuste regulatsioon kaitseb selliseid kliente, kes on ostnud või müünud finantsinstrumente, sest sellisel juhul on need tehingud vähemalt mingi piirini tagatud. Hispaania on võtnud mõlemad pettuse toime pannud äriühingud vastutusele aga Hispaania riigisiseseid kohtuprotsesse ei saa Euroopa Komisjon kommenteerida ega nende osas võtta mingit seisukohta, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna proua Estaras suur aitäh teile, juhataja, kõigepealt ma sooviksin tervitada petitsioonide esitajaid, kes ähm, on siis äh, Eh, Anvifa ühenduse esindajad, nad esitavad siis eh, investoreid, ehm, eh, kes finants-, investeerisid Foorum Philadelphia ja Finsasse. Nad tulid siia, sest petitsioonide komisjon on kodanikule kõige lähemal asuv võimalus äh, Ähm, et äh, kaitsta oma põhiõigusi liikmesriigis ning need äh, on äh, läbi elanud mitmesuguseid kohtudraamasid, kohtuotsused on olnud väga vastuolulised, igatahes on asjaga seotud tuhanded inimesed, olukord on tervisele ohtlik ning nad, nende õigusi on äh, igatpidi rikutud, nad otsivad õigust nüüd ka äh, siit äh, komisjonist. tegemist on see koht, kus saab arutada küsimusi ja mis on tihtipeale meie liikmesriike mõtlema pannud, nii et mina paluksin, et petitsioon jääks avatuks ning et pöördutaks Hispaania valitsuse poole et äh, me mõtleks selle peale, mismoodi äh, oleks võimalik tarbijatena nende õigused neile taastada ning kuidas oleks äh, ja kus eksisid riigivõimud ja kohtuinstantsid nende inimeste õiguste osas, nii et palun, et petitsioon jääks avatuks ja ootame ära Hispaania valitsuse äh, Äh, vastuse ning vaatame, kuidas on võimalik survestada äh, äh, olukorda, et kodanike õigused jääks peale, aitäh. aitäh tahaksin tänada petitsiooni esindajaid oma isikliku panuse eest sellesse petitsiooni ma olen siin äh, Seira Reego oma fraktsiooni kolleegi äh, asemel, tema tahtis tegelikult sõna võtta. aga annan siis omalt poolt panuse sellesse aluse. minu äh, äh, äh andmetel on väga paljud väikehoiustajad äh, Afinsa ja Filatelikule oma raha andnud. tegemist oli sellise püramiiditaolise müügi- ja ostuskeemiga kahe tuhande kuuendal aastal, nagu ma juba ütlesin, need ettevõtted äh, siis suleti Hispaania politsei poolt äh, minu äh, andmetel on see sulgemine puudutanud ligemale poolt miljonit inimest, nende perekondi Eh, otsused on loomulikult eh, õigustatud. Eh, Euroopa Komisjon peaks tarbijakaitse aspektist selle küsimusega tegelema ja ma loomulikult nõuan, et see petitsioon jääks avatuks, aitäh. suur aitäh, härra Kanjas. suur aitäh. kodanikud Hmm. Eh, eh, kodanikud eeldavad, et institutsioonid tagavad nende igapäevase tegevuse võimalikkusega ning sellise püramiidskeemi juures, mis eh, tuhandeid inimesi on, on ruineerinud, ta pankrotti viinud, tekitanud õudseid olukordi, ma olen sellega ise kokku puutunud kus äh, Barcelonas näiteks äh, toimusid äh, kohutavad sündmused, et inimesed tahtsid teada anda, mis olukorda nad sattunud olnud. ja ei suudeta garanteerida inimestele nende õigusi ning kui ettevõte ning kui võimu esindajad ei tee mitte midagi, siis mina mäletan näiteks seda Foorum Philatelicut äh, finantseeris äh, näiteks ühte kom-, korvpallimeeskonda, see ei olnud mingisugune püramiidsüsteem, kes kuskil äh, salaja tegutses. ei, nad tegutsesid täiesti avalikult. ning äh, Eh, isegi kõrged riigi esindajad nendes eh, tegevuses osalesid. ning kui probleem tekib, siis nad ütlevad, et oi ei, meie ei tea midagi, sest see on täiesti, eh, see on täiesti meie kontrolli alt väljas, aga see pole tõsi. mida siis võib teha? võib teha seda, mida tehtud on, ehk siis mitte midagi igatahes Hispaanias läks seitsekümmend 70 miljardit eurot pankade päästmiseks, mida igas, igas, igasugused häbematud tüübid juhtisid, kes eh, kasutasid eh, investorite raha, eh, kes kasutasid spekuleerimiseks ja siis panid käed tasku ja läksid tiba-taba koju. nii et ning äh, ja see polnud samuti kuidagi mingisuguse kontrolli all. vangad eh, päästeti, kodanikud mitte. no on alles tore, sest, eh, sest eh, panku ei kaitse ju ka mingisugune eriline seadus, mis sunnib neisse seitsekümmend miljardit eurot maksma, et neid päästa. niisiis, mina arvan, et pea, riik peaks oma kodanike suhtes korralikult käituma Eh, ning eh, nad peaks vaatama, mis on nende eh, kohustused, riik peab reguleerima ja jälgima, vastasel korral läheb see halvasti ja kõik seda ma ütlen selleks, et petitsioon jääks avatuks. härra Slavakov, palun. Grazie, onorevole Monserrat. Аз съм абсолютно съгласен с колегите, които се изказаха преди мене А, само искам да кажа, че по мои сведения това са около 459 000 души от Испания. Me räägime siin ikkagi sadadest tuhandetest isikutest, kolmesaja viiekümnest tuhandest isikust, kes petta sai ning riik peaks äh, ka kandma mingisugust äh, vastutust. ja see vastutus tuleks võtta väga kiiresti Need inimesed ei ole aga siin mitte sellepärast, et nad tahaksid ennekõike raha, nad tahavad äh, õigust ja õiglust. Nad tahavad lõpuks ometi saavutada selle, et äh, õigus asuks nende poolele. me leiame, et äh, Hispaania kohtud on pannud toime ränga rikkumise ning ei ole võimalik jääda lihtsalt käed rüppes istuma ja ütlema, et jah, selliste äriühingute tegevust ei kontrolligi keegi ega miski ning kompensatsiooni pette saanutele ei maksta. E, sellepärast, et me ei räägi siin ju rahast, mida saab ümber investeerida, aitäh. mina leian, et petitsioon peaks jääma avatuks. härra Saliba, jah, me räägime probleemidest, äh, mis ei ole nüüd äh, finantsinstrumentide müük või ost. kui äh, räägiksime finantstehingutest, oleks kõik teisiti. aga samas on tegemist ikkagi ju reaalses, reaalsuses esinenud probleemiga, mis näitab seda, et tarbija on haavatav. ja seetõttu on hea, et me läheme edasi selliste õigusloomeliste sammudega, mis aitaksid kaitsta ka selliste tarbijate huve. kuid kui me vaatame kõnealust olukorda, olukorda, kus inimesed investeerisid äh, kõik oma säästud, äh, siis on tegemist ju ikkagi ulatusliku probleemiga. see ei ole ainult Hispaania probleem, sääraseid äh, asju juhtub ka teistes riikides. olen seda näinud ka ise. sajad inimesed riskivad kõigi oma säästudega seetõttu on meil selle juhtumi puhul kindlasti vaja rohkem äh, andmeid, sest äh, praegu ei ole kõik üksikasjad ju selged. seetõttu olen seisukohal, et petitsioon peab jääma avatuks. niikaua, kuni me oleme saanud äh, lisateavet. ja peale selle on vaja avaldada ka rohkem survet, tagamaks, et need tarbijad, kes tõesti langevadki sääraste pettuste ohvriks, et neile antakse see, millel neil on õigus, aitäh. Muchísimas gracias, la señora. suur aitäh. Muchísimas gracias, señora presidente um,. I, I think in this particular. suur tänu, lugupeetud esinejana ma arvan, et eh, selle konkreetse olukorra puhul on nii, et eh, õiguslikud argumendid, mida komisjon esitas, on arusaadavad. komisjon ongi kohustatud need argumendid esitama, aga meie oleme petitsioonikomisjoni liikmed, me oleme poliitikud ja meil on oma kohustus, see on poliitiline kohustus, võiks öelda, et ka eetiline kohustus. ja see kohustus tekib juba sellest, kui paljusid tarbijaid kahjustati. väga suur äh, hulk inimesi langes selle pettuse ohvriks ja neil inimestel oli tegelikult ka õiguspärane ootus, et neid kaitstakse et neil on äh, võimalik äh, tugineda mingile Euroopa õigusaktile, kui nad äh, kahju kannatavad ja kuna neil see ootus oli, peaksime me seda olukorda vaatlema ja seda analüüsima nii põhjalikult kui vähegi võimalik. seetõttu on meil kindlasti vaja rohkem informatsiooni ja olles nüüd ära kuulanud kõik, mida meile selgitati, võin öelda, et Kreekas toimub samasuguseid asju ja ka selliste pettuste ohvriks langeb väga palju inimesi ja nende pereliikmeid. ma olen kuulnud selliseid lugusid mitmete Hispaania kolleegide käest ja seetõttu leian, et petitsioon peaks jääma avatuks, aitäh! Muchas gracias! suur aitäh! nüüd saab sõna kaks minut, kaheks minutiks petitsiooni esitaja suur aitäh, ma sooviks öelda viimasele kõnelejale, kes meid toetas, et meie oleme valmis teile edastama kogu info, mida vähegi vaja on, meil on see täiesti olemas, oleme hea meelega valmis selle teile edastama ning äh, mis ütles nüüd komisjon, meie ei arva, et äh, et seda institutsiooni oleks pidanud kuidagi riigi poolt äh, kontrollitama, vaid äh, Hispaania pank oleks pidanud sellega tegelema, see on hoopis teine asi. see ei ole mitte äh, toode, vaid äh, nagu kohtuotsus ütles, nad, nad said peetusega raha ja tegutsesid ainult enda huvidele toetudes, nad olid tõesti nagu pank või krediidiasutus, mitte mingisugune selline asutus, mida oleks pidanud kuidagi kontrollitama või reguleeritama Hispaania panga poolt, nad ei oleks eh, pidanud eh, ootama, et eh, kõik võimud, administratiivasutused, kõik olid täiesti nõus sellega, kuidas need ettevõtted töötasid. ma ei hakka midagi sellele lisama, suur aitäh, et te meid toetasite ja tõesti, te teete väga õnnelikuks äh, äh, siis äh, viissada tuhat inimest, kui lahenduse leiate. suur aitäh teie visiidi eest. pärast seda, kui oleme teid ära kuulanud, siis otsustab äh, otsustame see petitsioon avatuna hoida ning äh, pärast äh, erinevate äh, kõnelejate ärakuulamist saadame kirja Hispaania võimu esindajatele, et nad arutaks, kuidas oleks võimalik seda eh, kahju leevendada, mida Hispaania, Portugali ja Prantsuse kodanikud kannatama on pidanud. nii et suur aitäh teile, petitsioonide esindajad, et täna õhtul siia tulite ja lähme nüüd päevakorrapunkti kolmkümmend neli juurde, see on petitsioon number üheksasada kolmkümmend üheksa murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Poola kodanik Andrzej Halitski Euroopa hea haldustava eeskirja kohta Eh, petitsiooni esindajat siin pole, seega annan sõna komisjonile, eh, tähendab siis proua Kristensenile. aitäh, aitäh, et annate sõna Euroopa Komisjonile ning et saame rääkida sellest petitsioonist. petitsiooni esitaja härra Halitški tahab, et Euroopa eh, hea haldustava koodeks ja selles sisalduvad standardid võetaks nüüd vastu kas direktiivi või määrusena, nii et see kohustaks ka Euroopa Liidu liikmesriikide asutusi äh, kasutama head haldustava. Euroopa Komisjon saab loomulikult äh, aru, kui oluline on hea haldus ning komisjon omalt poolt on pühendunud hea haldustava standardite kohaldamisele. nii nagu teised Euroopa Liidu institutsioonid nii võttis ka Euroopa Komisjon aastal kaks tuhat vastu omaenda hea haldustava koodeksi, mis äh, rakendub Euroopa Komisjoni ametnikele suheldes avalikkusega. tegemist on üldise koodeksiga, mis ei ole sektori spetsiifiline ja sektori spetsiifilisi reegleid meil pole. selle koodeksiga tagatakse, et hea halduse põhimõtteid igapäevaselt täidetakse ning et komisjon täidab oma kohustust pakkuda Euroopa Liidu avalikkusele häid teenuseid. Te ilmselt teate neid põhimõtteid, nende hulgas on seaduslikkus, proportsionaalsus, õigus olla ära kuulatud ning võrdne kohtlemine ja mittediskrimineerimine. mis puudutab spetsiifilisi haldusmeetmeid, nagu näiteks äh, finantseeskirjad, ligipääs dokumentidele ja nii edasi, siis on meil olemas dokumendid, kus on välja toodud äh, kodanike konkreetsed õigused, mis neil Euroopa Liidu institutsiooniga suheldes on. kuid oluline on äh, rõhutada ka seda, et kõik need reeglid, põhimõtted ja tavad on ikkagi seotud ainult Euroopa Liidu haldusega. see, mismoodi on üles ehitatud liikmesriigi haldusaparaat ei ole Euroopa Liidu pädevuses ning äh, Euroopa Liidu aluslepingutes ei ole mingit õiguslikku alust, mille alusel saaks vastu võtta hea haldustava koodeksi, mis rakenduks ka liikmesriigi tasandil. ning seetõttu tahaksin ma omalt poolt veel öelda, et äh, aluslepingus on artikkel sada üheksakümmend seitse, kus räägitakse sellest, et äh, Euroopa Liit võib toetada liikmesriike kui need tahavad suurendada oma haldussuutlikkust. aga sama oluline on rõhutada seda, et mitte ükski liikmesriik ei ole kohustatud sellist toetust kasutama. ja mis tahes tegevus artikkel saja üheksakümne seitsme all välistab igal juhul äh, liikmesriikide riigisiseste õigusaktide harmoneerimise. see on säte, mis käib haldussuutlikkuse kohta kokkuvõttes on Euroopa Komisjon seisukohal, et Euroopa Liidul puudub pädevus selleks, et tegutseda selliselt, nagu petitsiooni esitaja seda tahab, aitäh. Muchas gracias, Tiina Pala. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Vintsi. I uh, tend to agree with that. ma kaldun komisjoni seisukohaga nõustuma. loomulikult tahame me kõik, et liikmesriikides valitseks hea haldustava see on äh, meie kõigi ühine eesmärk. ja see on ka kodanike jaoks ja hea äh, halduse seisukohast väga oluline, aga kui me muudaksime selle liikmesriikide jaoks kohustuslikuks, siis on see tõesti äh, lepingu alusel saavutamatu eesmärk. leping seda ette ei näe riiklik haldus, struktuur on selline, nagu riik otsustab ning alusleping ei näe ette, et Euroopa Liit saaks seda mõjutada. Euroopa Komisjon tõi välja selle, et liit saab mõjutada liikmesriigi haldussuutlikkuse suurendamist, kui liikmesriik seda tahab. selleks on ette nähtud ka teatud finantsvahendid ja on hea, et need vahendid on olemas selle küsimuse võib tõstatada ju ka sellel tasandil, et liikmesriikide ja institutsioonide vahel on võimalik vahetada head tava, näiteks sellise programmi võime välja arendada, aga ka mina arvan, et direktiivi või määruse vastuvõtmine, mis muudaks teatud haldusreeglid liikmesriigile kohustuslikuks, on võimatu. jah, kodanikele oleks see kindlasti kasulik, kuid kuid ähm, meie jaoks äh, on see mõeldamatu, sest alusleping seda ette ei näe. kahju, et petitsiooni esindaja härra Halitški ei ole siin, ta saaks oma petitsioone siis ise selgitada ja kaitsta. aga jah, võib-olla võiksime me lihtsalt äh, vahetada omavahel Euroopa Komisjoni raamistiku abil head tava. aitäh! Well... aitäh! ma arvan, et see on problemaatiline küsimus, sest me kõik teame ju, et hea haldus on rohkemat, kui teie siin räägite. Taanis on see näiteks olemas. Eh, muidugi seal ka alati ei austata hea haldustava reegleid, kuid eh, need reeglid on olemas ja ennekõike kehtib eh, siis hea halduse puhul teenindamise printsiip, mis tähendab seda, et kodanik on kõige keskmes, tuleb tagada läbipaistvus, piisavalt kiiresti vastamine, vastav, vastus peab olema arusaadav, vähemalt mõistlikul määral ja nii edasi. niisiis ei ole haldusaparaadi eesmärk ennekõike kaitsta ametnikke, vaid kaitsta ja teenida kodanikke ja kui selline teenindamise põhimõte keskse põhimõttena kehtib, siis ka austatakse haldusaparaati palju rohkem. me rääkisime hiljuti Euroopa Ombudsmani iga-aastasest aruandest ja võib-olla ikkagi saaksime seda küsimust käsitleda, näiteks Hardas on olemas artikkel, ma tean, et hartat ei kohaldata, kui puutub spetsiifiline õigusloome aga Euroopas on olemas ombudsman ja me peaksime nüüd seda ära kasutama. meil on olemas on ju olemas Orhusi konventsioon ja seetõttu on olemas erinevad võimalused. me võiksime minna kaugemale sellest, et me räägime, et õiguslikku alust ei ole, midagi ei saa teha. kuigi me mõistame, et kogu haldussüsteemi austatakse rohkem kui igal pool kehtiks teenindamise põhimõte, mitte ainult siin, vaid ka liikmesriikides. kohe, kui me oleme midagi Euroopa Liidus teinud, võiksime küsida liikmesriikidelt, miks mitte teha seda ka siin ma tean, et see nii on, sest ma olen kuulnud, et teatud kohtades on niimoodi, et läbipaistvust äh, ei ole lihtsalt selleks, et kaitsta ennast, mitte kaitsta kodanikke. ja see tähendab seda, et, äh, et äh, halduses tehakse hirmsaid asju lihtsalt selleks, et kaitsta oma nahka. ja siis tekivad igasugused probleemid, hakatakse survestama ja nii edasi ilmselt te mõistate, miks ma arvan, et me peaksime ikkagi edasi minema. selleks, et luua hea haldus äh, teenindamise põhimõtte alusel kõikjal. ja võiks ju küsida, et võib-olla siis äh, tugineda harta artiklile, öelda, et alustame siit see ei ole ju lihtsalt juhis. ombudsman esitas siin mõne aasta eest juhised aga meie peaksime Euroopa Liidus ikkagi vastu võtma õigusakti ja siis survestama ka liikmesriike, sest kõik meie liikmesriigid saavad sellest väga palju kasu. sest praegune olukord ei ole kuigi turvaline ei kodanike ega ametnike jaoks ja ma arvan, et me peaksime ombudsmani siia kutsuma ja rääkima sellest, kuidas saaksime selle küsimusega edasi tegeleda, aitäh. bħala grupp ta' sotsialiste või demokraatiċi aħna ovvjament naqblu. jah, sotsiaaldemokraatide poole pealt me oleme täiesti nõus sellega, et eh, hea haldustava peaks olema kohustuslik kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja asutustele mis puudutab äh, selle kohustuslikuks tegemist liikmesriikidele, siis äh, see ei ole Euroopa Liidu pädevuses, Euroopa Liit ei saa sellist kohustust kehtestada. aga me peame olema eeskujuks. me peame kohaldama kõige kõrgemaid standardeid siin Euroopa Liidu institutsioonides sealhulgas ka seda head haldustava. sellisel moel oleksime heaks eeskujuks liikmesriikidele. me täiskogul möödunud nädalal arutasime ombudsmani raportit möödunud aasta kohta mitmed saadikud võtsid sõna teemal, kui oluline on see, et see eeskiri eh, hea haldustava kohta oleks kohustuslik. me teeme ettepaneku, et petitsiooni esindaja, esitaja eh, teeks selle ettepaneku oma riigis teha see hea haldustava kohustuslikuks, et võib-olla ta tõstataks selle küsimuse oma riigi tasandil Äh, selleks, et avaldada suuremat survet äh, kohalikul tasandil ja me oleme nõus, et see petitsioon peab jääma avatuks. <laughs> Muchísimas, muchísimas. suur aitäh. minu esialgne ettepanek oli äh, sulgeda petitsioon, kuid rõhutada komisjonile ja volinik Šeftšovitšile, kes meid külastab märtsis, et tehtaks ettepanek äh, määruse, et muudetaks määrust, mis puudutab äh, siis Euroopa institutsioonide tegevust äh, ning äh, sooviksime ühesõnaga seda härra Šefčovitšil seda ettepanekut tutvustada, aga kas te oleksite nõus sellise lahendusega? jah, proua Auken. jah, aga Te peaksite kutsuma ka ombudsmani siia komisjoni, et me saaksime arutada, kuidas seda asja edendada Euroopa Liidu süsteemis. ja, ja hästi. jah, me kutsume ombudsmani ka niisiis minu ettepanek oli petitsioon sulgeda, aga me jätame selle avatuks, kutsume Sefkovitši ja ombudsmani siia ja jõuame viimase päevakorrapunktini, jah, viimane petitsioon. sada kaheksakümmend kuus murd kaks tuhat kaheksateist Birpaolo Volpe poolt kolme allkirjaga ehm, mis puudutab siis järelevalvet teostava Euroopa Komisjoni kaalutlusõiguse kohta seoses Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega liikmesriikide poolt. Eh, petitsiooni esitajad on kohal, ma tervitan neid meie komisjonis ja teil on nüüd äh, viieks minutiks sõna oma petitsiooni esitamiseks, siis äh, anname sõna Euroopa Komisjonile ja ka saadikutele, nii et äh, ja siis saate teie sõna kaheks minutiks. suur tänu teile, suur aitäh! lugupeetud proua äh, juhataja, saadikud, tänan teid selle eest, et olite valmis minuga meie, minu petitsiooni teemal mis puudutab siis järelevalvet teostava Euroopa Komisjoni kaalutlusõigusega Eh, vajadus selle jaoks eh, võtab aluseks eh, see, kui suur pädevus on Euroopa Komisjonile jäetud Euroopa aluse lepingutes, mis puudutab siis rikkumismenetluse kasutamist liikmesriikide vastu, kui Euroopa õigust rängalt rikutakse või kui rikutakse Euroopa mm, kohtu praktikat. Euroopa Komisjon peaks äh, seega säilitama äh, suur äh, laiapõhjaline pädevus selles valdkonnas. Euroopa Komisjon peaks, peab vajaduse korral nõuda, et komisjoni, et liikmesriigi seadusi muudetakse, kui need on vastuolus Euroopa Kohtu otsustega liikmesriigid peavad igal juhul eh, vajaduse korral eh, sekkuma eh, ning muutma seadusi konkreetse aja vältel ning sealjuures säilitama põhiõiguste kaitse, mis mõjutavad kodanike olukorda ja õigusi. näeme, et Euroopa Komisjon vastab väga kiirelt liikmesriikidele väga ruttu kui asi puudutab äh, riigi abi või eelarvet, kuid äh, samas kodanike reaktsioonidele ei vastata nii kiiresti, kui on tegemist põhiõiguste rikkimisega, rikkumisega, mis mõjutavad äh, tuhandeid töötavaid inimesi ja nende perekondi. tegemist on suure kuluga liikmesriikide jaoks ning palume, et Euroopa Komisjon jätkaks oma tööd Euroopa lepete eh, eh, kaitsjana ja praegune rikkumismenetluse alustamise võime komisjoni poolt eh, tähendab seda, et kui komisjoni tegutse kaotatakse usaldus liikmesriikide kodanike poolt Euroopa Komisjoni vastu, palun rääkige aeglasemalt, teid ei ole võimalik tõlkida sellise tempoga tahaksin esitada näite Euroopa Komisjoni tuimusest ja äh, selle mõjust kodanike eludele tuleb rääkida äh, näiteks ajutistest lepingutest riigiasutustes ning rikkumise menetlustes Euroopa Komisjoni poolt ning äh, ka Euroopa Ombudsmani poolt käivitatud uuringud. palun teid, härra Volpe, palun rääkige aeglasemalt. Euroopa Komisjon oma poolsetes teadetes kodanikele, eh, eh, kes on eh, esitanud süüdistusi liikmesriikide vastu, kinnitab, et ei saa erandjuhtum, isiklike või erandjuhtum, erandjuhtumite puhul reageerida see on äh, ainult osaliselt tõsi peagrahmistel põhjustel, enamusel juhtudest ainult liikmesriikide kohtud on need, kes tõlgendavad äh, siseküsimusi äh, ning äh, hoolimata sellest rikkumise menetlus näiteks Itaalia koolisüsteemi ning samuti äh, ka ajutiste lepingute kohta äh, ei ole kuskile jõudnud, see peaks äh, alustama, äh, siin on alustatud juba kuus aastat tagasi äh, rikkumismenetlust, hoolimata sellest ikkagi direktiivi üheksakümmend üheksa, seitsekümmend rikutakse. see mõjutab aga individuaalseid juhtumeid, sest äh, Eh, eh, eh, sest kokkuvõttes kohtud peavad järgima ju Euroopa õigust. näiteks on selliseid aruta-, küsimusi arustatud juba siin petitsioonide komisjonis, kus kui, kus kohtud vaatavad Euroopa õigusest mööda, kuigi on tegemist rikkumismenetlusega. seega peaks äh, kasutama kõiki võimalusi selleks, et äh, vajadusel korral ka muuta äh, aluslepinguid ning seda eriti siis, kui on tegemist liikmesriigi poolse Euroopa õiguse rikkumisega ning vajaduse korral käi-, kui, kui on Eh, eh, selle eh, rikkumismenetluse käivitamisega on seotud tuhandete inimeste elu. aitäh, härra Volpe ja nüüd anname sõna komisjonile. härra William Sleeve komisjonist. aitäh ja aitäh ka komisjonile, et andsite meile võimaluse täiendada neid kirjalikke märkusi, mida selle petitsiooni kohta tegime. loomulikult nagu petitsioonis juba välja tuleb, on tegemist väga olulise valdkonnaga. komisjoni roll lepingute valvurina on väga oluline president von der Leyen on äh, väga suurt rõhku pannud just nimelt Euroopa Liidu õiguse korralikule rakendamisele. väga olulist rolli mängivad ka üksikisikute kaebused ja petitsioonid, sest niimoodi juhitakse just nimelt komisjoni tähelepanu võimalikele rikkumisele nii et, et äh, kodanike, ettevõtete ja teiste sidusrühmade kaebused on väga olulised ja tihtipeale on need just rikkumismenetluse käivitajateks. Äh, komisjon äh, kaalub väga hoolikalt kõiki kaebusi. aga rikkumismenetlus ja üksikisikule hüvitise andmine on kaks erinevat asja Äh, nagu selle komisjoni liikmed väga hästi teavad, äh, rikkumismenetlusega ei saa muuta konkreetse kodaniku õiguslikku olukorda või anda talle hüvitist. rikkumismenetlus äh, kujutab endast dialoogi ja võima-, vajadusel ka õigusliku hüvitise maksmine liikmesriigi poolt, et tagada Euroopa Liidu õiguse järgimine Äh, liikmesriikide kohtud äh, on need, kuhu tuleks individuaalsete juhtumite puhul pöörduda, kui äh, konkreetse kodanikul on probleem Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega, siis ongi kõige mõistlikum pöörduda oma koduriigi kohtusse. tahaksin rõhutada, mida see kaalutlusõigus tähendab rikkumismenetluse kontekstis Äh, sellel on oma loogika, mis on aluslepingutes kirjas ja mida Euroopa Kohus on ka kinnitatud. Äh, äärmiselt oluline on äh, see, et komisjon seda kaalutlusõigust kasutaks, et otsustaks, millal rikkumismenetlust liikmesriigi vastu alustada, millal mitte, arvestades ka olulist poliitilist konteksti üldine eesmärk on hoolitseda selle eest, et liikmesriigid järgivad Euroopa Liidu õigust ja üks äh, lähenemine kõigele, äh, igasugustele Euroopa Liidu rikkumistele läbi rikkumismenetluse ei aitaks selle eesmärgi saavutamisele kaasa äh, komisjon on väga selgelt välja öelnud, et meil on vaja prioriteete. kahe tuhande kuuenda aasta teatises Euroopa Liidu õigus paremad tulemused läbi kohaldamise Äh, sisaldas endas äh, strateegilist lähenemist jõustamispoliitikale ja äh, sihtmärgiks olid kõige olulisemad Euroopa Liidu õiguse rikkumised ja sellised rikkumised, mis takistavad oluliste poliitiliste eesmärkide saavutamist. komisjon leiab, et selline prioriteetide seadmine on äärmiselt oluline sellepärast, et just nimelt struktuurilised rikkumised on need, mis rikuvad Euroopa Liidu kodanike õigusi kõige rohkem. see on pisut kiirem ja kontsentreeritum edasiliikumine teatud valdkondades, vaadakem näiteks keskkonnakaitsega seonduvat niisiis äh, kaebused ja petitsioonid on äh, väga olulised äh, selleks, et tagada Euroopa Liidu õiguse järgimisele, isegi siis, kui nad ei vii rikkumismenetluseni, üritab komisjon alati leida kõige tõhusamat probleemi lahendamise viisi ning me tegeleme kaebuste ja petitsioonidega ka edaspidi, kui mingeid muid alternatiivseid meetodeid probleemi lahendamiseks ei ole me järgime nende lahendamisel hea hald-, head haldustava, me selgitame oma valikuid ja ma arvan, et see on väga oluline. kaalutlusõigus ei tähenda seda, et me võime teha, mis tahame. komisjonil on poliitiline vastutus ja me peame kasutama otsustusvõimet viisil, mida Euroopa Kohus on nõudnud. aitäh! aitäh! meil on päris pikk äh, kõnelejate nimekiri, proua Auken kõigepealt. jah, äh, teil on õigus, et äh, üks lähenemine ei sobi kõigile, aga mulle tundub, et meil on kalduvus jätta kõik liikmesriikide kohtute otsustada see on äh, tavaline praktika ja äh, olukord on läinud aina hullemaks selle aja jooksul, mis ma siin olen olnud. mulle tundub, et te panete kodanikele liiga suure koorma, jah, mõnedes riikides ei ole väga raske kohtusse pöörduda äh, see, selleks ei ole vaja palju raha ja aega, aga teistes riikides ei ole kohtusse pöördumine sugu, sugugi kerge, teil on ju koht, ei saa, ei piisa, kui me ütleme, et teil on kohtusüsteem, te saate sinna pöörduda ja nõnda edasi. me soovime, et komisjon oleks aktiivsem ja suhtuks oma rolli kui Euroopa Liidu õiguse valvuris rolli Äh, palju tõsisemalt. me oleme tihtipeale tunnistajaks, et äh, äh, lihtsalt tehakse nägu, et mitte midagi ei juhtu ja isegi minu koduriigis Taanis ma olen olnud tunnistajaks sellele, et tegelikult mitte midagi ei juhtu Äh, äh, lihtsalt üritatakse probleeme äh, rääkimise teel lahendada, aga sellest ei tule midagi välja, sellepärast et konflikt, vastuolulisi huve on liiga palju. ja ühel poolel on kindlasti raha, jah, Taanis ei ole kohtusse pöördumine väga kerge, ka mõnedes riikides võib muudkui edasi kaevata ja edasi kaevata ja edasi kaevata ja äh, ma olen näinud, kuidas kodanikud lõpuks lihtsalt loobuvad. ma arvan, et me peaksime äh, taastama austuse Euroopa Liidu vastu ja äärmiselt oluline on see, et äh, selles kontekstis komisjon oma kõige tõsisemasse rolli suhtuks natukene tõsisemalt, isegi kui see võib tekitada probleeme mõnede liikmesriikidega ja artikkel kakssada kuuskümmend viis aluslepingutes ütleb ju selgelt, et me võime isegi komisjoni kohtusse kaevata, kui komisjon ei suuda öö, äh, oma ülesandeid täita. tegemist on üsna karmi sõnastusega. jah äh, ei saa lihtsalt öelda, et üks lähenemine ei sobi kõigile ja las liikmesriigid ise lahendavad ma arvan, et me ei saa nii lihtsalt seda, selle asjaga ümber käia. ma arvan, et meil on vaja paremat vastust, me peaksime selle petitsiooni avatuks jätma, sellepärast et praegu on meil uus komisjoni koosseis ja võib-olla nad tegutsevad tõhusamalt, sellepärast et komisjoni president on rõhutanud, kui oluline see asi on, aitäh härra Saliba, palun. kõigepealt ma tahaksin tänada petitsiooni esitajat selle petitsiooni eest. enne kui mind valiti Euroopa Parlamenti olin Euroopa Liidu sekretariaadi juht ja üks minu ülesannetest ma, Maltal oli ka hallata pilootsüsteeme ja ma nägin, kuidas see süsteem toimis aastast kaks tuhat kaheksa kuni siis äh, viimased kaks aastat tagasi. ja ma arvan, et petitsiooni esindajal on täielik õigus. Äh, komisjon võttis paar aastat tagasi vastu parema õigusloome äh, teatise ja sellega loobuti ka nendest pilootsüsteemidest, sest et mõned nende süsteemide elemendid ei olnud ähm, piisavalt tõhusad. see pilootsüsteem käivitati selleks, et saavutada mõningane paindlikkus, enne kui alustati siis ametlikku kohtumenetlust. tegemist on hea süsteemiga, aga me peame hoolitsema selle eest, et see süsteem toimiks ladusalt. et Eh, sest see, kui liikmesriigile vastu algatatakse rikkumismenetlus, ei ole kindlasti naljaasi. ja meil on vaja süsteemi, mis on tõhus, nii et, et minu ettepanek on jätta see petitsioon avatuks, saata see petitsioon ka juurikomisjonile ja samuti eh, võtta ühendust ombudsmani bürooga eh, seoses sellega, mis puudutab Euroopa Liidu pilootsüsteemi toimimist. aitäh! härra äh, Saliva, mul on üks märkus. meil on juba juuri arvamus selle asja kohta. see on seitsmendast märtsist kaks tuhat üheksateist niisiis, härra Vintse. aitäh, et te juba juhtisite tähelepanu sellele, et meil on juba õiguskomisjoni arvamus äh, selle petitsiooni kohta tahaksin tänada petitsiooni äh, koos esitajat. Äh, õiguskomisjon on tõepoolest rõhutanud, et Euroopa Kohus oma pretsedendi õiguse alusel jõud, juhtis tähelepanu sellele, millistel äh, tingimustel tuleb rikkumismenetlust alustada ja millised on komisjoni volitused selles vallas aluslepingute kohaselt ja äh, õiguskomisjon leidis ka, et niimoodi hakaksime vähendama komisjoni äh, seaduslikke volitusi rikkumismenetluse algatamisel õiguskomisjon leiab, et mis tahes muudatused Euroopa Liidu institutsioonide pädevusse tooks kaasa ka aluslepingute muutmise ja selles küsimuses, ma arvan, on äh, olukord õiguslikust vaatevinklist selge, aga ma olen kolleegidega nõus, et menetlusi võib alati paremaks teha ja seda kindlasti kodanikud tervitaksid ning Äh, see teeks äh, selgeks ka olukorra äh, konkreetse kodaniku juhtumite puhul. aga ma arvan, et me peame jääma truuks ikkagi aluslepingutele ja mina teen ettepaneku, et me sulgeme selle petitsiooni. aitäh, proua Eevi. tänan, juhataja. ka mina sooviksin tänada petitsiooni esitajaid Äh, sest äh, ka minu meelest äh, Euroopa Komisjoni roll, nagu lepingud seda ette näevad, nad on Euroopa õiguse kaitsjad ning samas nad tegutsevad, nad ei tegutse alati täiesti erapooletult, vastupidi, komisjoni roll peaks olema aga siiski just nimelt see, et nad on erapooletud, kes tegutseb ainult selle nimel, et Euroopa õigust äh, järgitaks kõikjal Euroopa Liidus ja muuhulgas kaitsetakse ka Euroopa kodanikke ning seega ei tohiks siin olla äh, ruumi ja diskrimineerimisele, ei tohiks olla A ja B kategooria kodanik Euroopa Liidus teame aga, et äh, nii see pole ning nagu petitsiooni, öeldakse, et tegemist on äh, sadade kaebustega äh, rikkumisede kohta Itaalias ikkagi ei ole komisjon käivitanud rikkumismenetlust Itaalia suhtes ning siin samas ei lähe poolt päevagi selleks, et äh, äh, esitada rikkumismenetlus eelarvereeglite rikkumise pärast. tulemus on siis see, et äh, et Euroopa Liit on nagu võõras ema, eh, kus äh, Äh, ei kõhelda hetkegi, kui püha kärpepoliitika kõne alla tuleb, aga äh, kes ignoreerib täielikult seda, kui kodanike õigused rambitakse jalge alla. seega äh, ning see kõik tuleb kõne alla kõigest nädal pärast seda, kui võtsime vastu resolutsiooni Euroopa tulevikukonverentsi kohta, mis on äärmiselt oluline, mille eesmärgiks on välja kujundada tuleviku Euroopa, mis äh, võib ehk loodetavasti kaasa tuua ka aluslepingute ülevaatamise ning äh, arvan, et seega on väga oluline, et me sellele petitsioonile piisavalt tähelepanu pööraks äh, ning et töötataks välja selged äh, kriteeriumid rikkumismenetluste käivitamiseks. Euroopa Komisjonil on praegu täielik vabadus otsustada, millal on nende meelest riku, rikutud Äh, süstemaatiliselt Euroopa õigust ja millised äh, juhtumitel on sanktsioneerimine prioriteetne ning äh, kasutatakse väga diskrimineerivat poliitikat kodanike suhtes Euroopa Komisjoni poolt vähemalt selles osas, mida tegi Junckeri komisjon praegusel hetkel, mis oma viimases teatises Äh, tsiteerin, komisjon eristab juhtumeid vastavalt lisandväärtusele, mida äh, rikkumismenetlus kaasa võib tuua ning äh, otsustab vastavalt selle küsimuse poliitilisele tähtsusele. nagu te näete, komisjon vaatab, mis on enamuse huvides, mitte ei vaata, mis on üldsuse huvides ning äh, äh, kui valitseb ainult enamuse tahe, siis ei ole tegemist enam äh, õigusega, vaid arbitraažiga. seega see teema peaks olema lahutamatu osa lepingute muutumises ning sellega, et see petitsioon tuleks edastada AFCO eh, komisjonile ning eh, see tuleks eh, saata ühtlasi ka tänase komisjoni protokolliga ka von der Leyeni komisjonile, et nende arvamust oodata. My... aitäh, proua Eevi, ma võtan nüüd ise ka sõna, üritan teha lühidalt jah, äh, väga äh, sageli me kuuleme siin äh, petitsioonis, petitsioonide komisjonis ülekohtust. tahaksin öelda, et Euroopa Liidu õiguse kohaldamise eest vastutavad eelkõige liikmesriigid liikmesriigid peavad olema aktiivsed, komisjonil on kõik võimalused juba õiguse rakendamise varases faasis vaadata, kas liikmesriigid seda korralikult teevad ma tean, äh, ma äh, vastutasin Euroopa Liidu mittediskrimineerimise strateegia eest ja me rääkisime äh, väga palju nendest direktiividest ja nende ellurakendamisest ja paljud direktiivid ei suu-, paljud liikmesriigid ei suutnud seda teha aga komisjon eh, ei eh, suutnud eh, midagi ette võtta, nad ütlesid, et neil on vaja aega õiguse tõlgendamiseks ja oma siseriiklike seaduste kohandamiseks ja ja ignoreerisid seda, et tegelikult kohaldamist ei toimunud või seda tehti väga halvasti. niisiis me lihtsalt sooviksime, et komisjon oleks aktiivsem. näiteks täna me kuulsime äh, loomade heaolu teemal äh, tervet rida petitsioone ja äh, komisjoni vastus oli kogu aeg sama, pole meie pädevus, liikmesriikide pädevus ja nõnda edasi. et komisjonil peaks olema vähemalt mõtteid, kuidas seda rohkem oma pädevuseks teha, kuidas seda rohkem Euroopa Liidu pädevuseks teha, äh, kuidas selles valdkonnas edasi liikuda. ma rääkisin inimestega, kes siin ära läksid, nad äh, olid väga pettunud, nad olid äh, kaugelt siia tulnud, näiteks Leedust. ja nad ei tea, kas sellel petitsioonil on ka mingeid tagajärgi kas on võimalik äh, kodus kohtusse pöörduda või ei. Äh, petitsiooni esitaja peab olema tõesti väga hästi kvalifitseeritud, tal peab olema raha selleks, et advokaadile maksta äh, siseriiklikes kohtutes võtab menetlus väga kaua aega. ja vaadake näiteks Euroopa Euroopa äh, õigusmõistmise tule, tulemustabelit kuus aastat Küproses, Küprosel näiteks äh, või isegi kümme aastat äh, selleks, et kõik kohtuastmed läbida nii palju siis minu poolt. nii et, et äh, komisjon, see oli minu palve teile, arvestades seda, et te siin olete, üks inimene tegi ettepaneku, et see petitsioon jääks avatuks. härra Saliba, teie tegite selle ettepaneku, jah? nii aga nüüd anname veel äh, kaks minutit petitsiooni esindajale, kui ta räägib normaalses tempos suur aitäh. me ei räägi eh, siin rikkumismenetlustest, mis on eh, seotud eh, väheoluliste küsimustega. kui Palu, Pirk-Palu Volpe esitas selle petitsiooni, siis ta viitas rikkumismenetlustele, mis puudutasid strukturaalseid probleeme mitte ainult Itaalias, vaid ka Euroopas. kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kaheksateist võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, eh, mis puudutas eh, nõrku töötingimusi ning juba selles resolutsioonis kutsuti üles eh, Euroopa Komisjoni tähelepanelikumalt jälgima Euroopa õiguse rakendamist see resolutsioon äh, sai alguse petitsioonide komisjonist. ning sellepärast, et te kuulasite petitsioonide esitajaid ning suutsite äh, ka äh, tuua selle Euroopa parlamendi ette, mis Itaalia jaoks ja ka teiste liikmesriikide jaoks oli äärmiselt oluline ning kuu aega hiljem viidi läbi struktuuraalne reform, mis puudutas ajutisi töölepinguid. seega komisjoni roll on äärmiselt roll, seda ei saa asendada Euroopa Parlament, seda ei saa asendada petitsioonide esitamisega. ainuke näide, see on viimane näide mis puudutab äh, petitsiooni arhiveerimist. kahekümne kaheksandal novembril kaks tuhat üheksateist toimus äh, Euroopa Kohtus arutelu väga olulisel teemal, mis äh, puudutas äh, siis kohtunike küsimusi. Teie arutasite seda, teie tõstatasite selle Euroopa Parlamendis ning see olukord, mis puudutas eh, eh, siis jälgimise eh, puudumist, see lisati ka resolutsiooni ning kohtunik oli valmis äh, minema Euroopa Kohtusse Euroopa Komisjoni vastu ja küsis äh, ning äh, oli valmis pöörduma kohtu poole komisjoni poolse kohustuse mitmete täht-, täitumine äh, Eh, see petitsioon sulgeda, tähendab seda, et avatakse Pandora laegas, sest äh, alati leidub keegi, kes kahetseb seda, et äh, Euroopa Komisjon pärast rikkumismenetluse sulgemist ning struktuurse äh, kiisi tekitamist ei võta seisukohti. ta tegi seda ähm, magistratuuri küsimusega, ta tegi seda muudes küsimustes äh, palun vaadake, et seda enam ei juhtuks ja et Euroopa Komisjon jälgiks tähelepanelikult Euroopa õiguse rakendamist. suur aitäh! aitäh, härra De Michele! ja nüüd peame otsad kokku tõmbama ja tegema otsuse. niisiis tehti ettepanek jätta see petitsioon avatuks. ja vaatame, kuidas asjad edasi lähevad, kuidas komisjon kavatseb olla aktiivsem Euroopa Liidu õiguse rakendamisel. nii kas me saaksime selle asja ka AFCO-le saata, et nad arvamuse koostasid? aga meil on juba õiguskomisjoni arvamus. mida te arvate, kolleegid, saata AFCO-le ka või? härra Vints, härra Saliba? noh, hästi, saadame AFCO-le ka. aitäh sellega oleme oma päevakorraga tänaseks ühele poole jõudnud ja kohtume järgmisel komisjoni koosolekul, mis toimub okei okay,, in any case in February. see toimub veebruaris